ja monsieur le ministre. Euh, härra minister, tervitan teid meie seas. me, tegemist on esimese ametliku kohtumisega siis transpordikomisjonis. meil on väga hea meel tervitada teid siin eesistujariigi esindajana. ja meil on teile väga suured ootused panna ja kuulame teid hea meelega ja annangi sõna teile. Euh, suur tänu, härra esimees. härra esimees, härra raportöör, parlamendisaadikud, daamid ja härrad kõigepealt lubage mul tänada teid kutse eest siia tulla, selleks, et kõnelda teile Belgia eest kui eesistuja oma prioriteetidest transpordipoliitikas. oleme veendunud, et konstruktiivne koostöö transpordikomisjoni, nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel toetab neid algatusi, mis me peame tegema selleks, et edasi minna arendamaks liikuvust Euroopa Liidus. seega konstruktiivne koostöö on möödapääsmatu. olen juba ka osalenud kahepoolsetel kohtumistel Euroopa kolleegidega, komisjoni esindajatega, nõukogu sekretäriaadiga ning ka transpordikomisjoni mõnede liikmetega olen kohtunud. Nende kohtumiste kaudu olen mõistnud, et meie programm on väga auahne. prioriteedid, mis me paika panime, on päevakohased, samas reaalsed ja täiesti teostatavad. meie oleme kuust prioriteeti paika pannud. Need prioriteedid on otseselt seotud meie praeguse olukorraga, Euroopa Komisjoni töökavaga. mul on hea meel tõdeda, et Euroopa Liidu institutsioonid on juba kahe tuhande kümnendal aastal jõudnud kompromissile mitmetes olulistes küsimustes, kaasa arvatud eh, merendusdokumentide elektrooniline töötlus, samuti äh, kaubavedu raudteetranspordiga ning samuti õnnetuste ja intsidentide ennetamine, ärahoidmine äh, lennunduses ning samuti on kahe tuhande neljanda aasta direktiivi Galileo osas parandatud ning on tegeldud ka reisiõigustega nii äh, jõgedel kui merel. transpordi tulevik peab olema jätkusuutlik ning kõik transpordiliigid peavad olema turvalised. Innovaatika peab olema mm, transporditeenistuses ning Belgia kaitseb igati Euroopa Liidu liikuvuse programme. kõigepealt tegeleme me transpordi tuleviku valge raamatuga. see raamat sisaldab kõiki neid e, elemente, mis puudutavad siis transpordi edasist arengut. samuti tahame kaasa aidata selle valge raamatu elluviimisele. daamid ja härrad, me tahame korraldada esimese üldise nii-öelda arvamuste vahetuse koos nõukoguga oktoobris selleks, et äh, tekst juba vastu võtta detsembris. nõukogus äh, ülemkogu detsembris valge raamatu vastuvõtmine. samuti äh, arutame multimodaalse transpordi kulude eksternaliseerimist. tahame ka läbi vaadata Eurovinjeti direktiivi ning selles osas on valgel raamatul suur tähtsus valge raamat aitab kaasa eh, ka transpordivõrgustike TEN-T-de arendamisele. nii nagu juba Saragossa kohtumisel öeldi, on vaja arendada transpordipoliitikat ja niisugust metoodikat, mis võimaldavad meil luua üle-euroopalised integreeritud transpordivõrgud, mille prioriteedid on selgelt paigas samuti ootame komisjoni ettepanekut esimese raudteepaketi osas selle teemaalane debatt toimub kindlasti Belgia eesistumise ajal. suurt tähelepanu kavatseme osuta, osutada transpordiohutusele. oleme praegu mõelnud neljandale transpordi, transpordiohutuse või liiklusohutuse paketile, korraldame detsembris koosoleku ja tahame siis kokku võtta oma tegevuse tulemused, hinnates olukorda ka kvantitatiivses plaanis. kvantitatiivsed eesmärgid aitavad meil mõõta meie meetmete tulemuslikkust ning võrrelda ka liikmesriikide saavutusi. samuti on tähtis vahetada kogemusi selleks, et õppida võimalikult paremini üksteiselt. ning oktoobris kavatseb Belgia koos Euroopa Parlamenti transpordikomisjoniga Euroopa transpordiohutuse või liiklusohutuse päeva kasvanud liiklus, liiklusteenuste maht Euroopa Liidus nõuavad tõhusat eh, elektroonilist infovahetussüsteemi, mis puudutab teede olukorda, liikluse olukorda, väga tähtis on infovahetus liikmesriikide vahel. areng peab olema jätkusuutlik, see tähendab seda, et järjest rohkem eh, tuleb kasutusele võtta maanteetranspordi kõrval ka teisi transpordivahendeid see puudutab eelkõige meretransporti, nii ka ähm, meresõite lähidistantsidel. transpordilogistika äh, ahel nõuab erinevate transpordiliikide koostoimet. kuueteistkümnendal septembril toimub mitteametlik nõukogu kohtumine Antwerpenis, kus siis püütakse järele mõelda jõetranspordi, meretranspordi integreerimist Euroopa Liidu kaubavedudesse. transpordikomisjoni ettepanekuid oodatakse suure huviga ja muide Siim Kallas, transpordivolinik, teised kolleegid on, on ka teretulnud oma ettepanekutega liikmesriikidest. samuti on vaja vastu võtta Najadesse tegevusplaan. see tähendab seda, et me peame koostama vahearuande ja kaasa- ja korraldama kaubavedude ja, ja, ja linnatranspordikonverentsi, see, me kavatseme seda teha Brüsselis ning kindlasti korraldame veel kohtumisi ka jõetranspordi osas. Euroopa mere, meresõiduohutuse amet toetab tehniliselt kindlasti mereohutust, merekeskkonna kaitset, tegeleb ennetuste õnnet-, vabandust, õnnetuste ennetamisega ning eh, aitab kaasa ka regulatiivsele tööle selle agentuuri tähtsus on täiesti vaieldamatu, agentuuri pädevus on määratletud äh, kahe tuhande aasta, kahe tuhande teise aasta määrusega ja kui me räägime nüüd kolmandast mereohutuse paketist, siis äh, see meie arvates tuleb vastu võtta niipea kui võimalik. Äh, selle paketiga antakse Euroopa Mereohutuse Agentuurile ka uued ülesanded nüüd rääkides õhutranspordist, peab ütlema, et ähm, vulka-, vulkaani purskest äh, tulenenud kriis, kui Euroopa õhuruum suleti mitmeks päevaks, näitas, kui haavatav on meie lennundus, äh, lennuohutus, millised on meie meie lennureisijate õigused, millised on alternatiivsed transpordivõimalused, samuti on äh, nüüd selgeks saanud, et äh, lennuliinide tööd annab veel parandada, tuleb välja kujundada ühtne Euroopa taevas ning äh, õhuruumi jaotus lennundusohutus on väga tähtis ja see puudutab ka siis ähm, funktsionaalseid õhuruumi osi. Montreali tippkohtumisel käsitletakse neid samu teemasid Euroopa Liit kavatseb need tõstatada ja samuti on meie jaoks tähtis kahe tuhande kümnendal aastal mm, edasi arendada EGNOS-i ja Galileo programme. Euroopa Komisjon äh, analüüsib praegu liikmesriikidega nende pro-, projektide kulutusi, loodame, et vahearuanne kahekümne, kahe tuhande kümnendal aastal võimaldab meil ka riskianalüüsi läbi viia ning äh, tulevikus ka paremini sertifitseerida äh, süsteemi ning näha ette mitmeaastane finantseerimiskava kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpuks loodetavasti on Galileo täielikult töövalmis. kahekümne neljandal juunil esitas äh, nõukogu ka oma töökava Galileo kohta. kavatsen selle teema tõstetada nõukogus uuesti selleks, et saavutada parem, tõhusam Eh, koostöö nii liikmesriikide vahel kui ka Euroopa Liit, eh, Euroopas tervikuna ja eh, teha koostööd ka näiteks Norraga. samuti jätkame tööd intellig-, intelligentsete transpordisüsteemidega, soovime, et erinevad transpordiliigid oleksid omavahel ühildatavad ja seetõttu on vajalik ITS transpordi raamdirektiivi. ITS äh, maanteetranspordis peab aitama kindlasti parandam-, parandada maanteetransporti, parandama ju-, turvalisust ning maanteetranspordi tõhusust. tänan! <coughs> un moment de silence là suur tänu. nüüd annaksin sõna koordinaatoritele, Mathieu Grosch võib-olla esimesena, palun. ja suur tänu, härra esimees, suur tänu äh, härra minister, et te esindate siin eesistujat. ma ei arva, et ei ole, oleks liialdatud öelda, et juba seda programmi lugedes on näha, et belglased on oma eesistumise aja suhtes äärmiselt ambitsioonikad. ma ütlen seda teatava uhkusega, sest pärast kolme eesistumisaega on suur, on väga hea näha, et meil on lõpuks korralik arutelu ja väga huvitav on näha, mis Belgial eesistumisajaks plaanis on ja loodetavasti saame ka paremaid tulemusi. Minde, minu arvates maanteetranspordi äh, ja äh, linna liikumise, linnasisese mobiilsuse arutelu on kõige üks olulisemaid, sellepärast et see tähendab ju seda, et äh, panustajate raha jaotatakse, jaotatakse õiglasemalt ning samuti on tegu olulise tuluallikaga väga paljude riikide jaoks. lisaks sellele ka oluline sild transpordi infrastruktuuride rahastamiseks, ilma et me jätaksime unarusse eraldamise põhimõtet. siht, sihtotstarbelisust põhimõtet, mis on äärmiselt olulise tähtsusega põhimõte ning kui me räägime lennu turvalisusest, siis kui seda ei ole võimalik võib-olla me ei saa seda paika panna määrustega, aga parem oleks võib-olla kasutada mõistlikke lahendusi. küsimus ei ole mitte ainult selles, et inimesed lihtsalt hüppavad läbi järjest kõrgemate rõngaste asi ei ole selles, oluline on see, et erinevates liikmesriikides on standardid erinevad ning me peame tagama, et sellest kõigest hoolimata viiakse Euroopa tasandil läbi õigeid kontrolle ning äh, sertifitseerimise vastastikune tunnustamine saab paika, samal ajal otsides ka alternatiive, näiteks nagu äh, kogu kehaskännerid ja nii edasi. minu arust on väga palju olulisi süsteeme, millest me siin räägime nelikümmend tuhat inimest on saanud surma selles, selles valdkonnas ning kolmsada ning kolmsada tuhat on saanud maanteedel õnnetustel vigastada, nii et need on väga, väga suured numbrid, nii et vaadates maanteede turvalisust on ülimalt suure tähtsusega, et meil oleks mitmeaastane programm, kus me oleme paika pannud ühised eesmärgid, mida kõik peavad oluliseks. täna hommikul kuulsime Hispaania eesistuja, kuulasime Hispaania eesistujat, kes rääkis üldistest ohutuse meetoditest ning samuti ühtsest Euroopa taevast. aga ma oleks oleksin võib-olla tahtnud näha veel mõnda vulkaani, mitte ainult mitte ainult seda ühte vulkaanipurset seoses, seoses lennuliiklusega, vaid ka finantsvaldkonnas, sellepärast et kui see vulkaan purskas, siis inimesed hakkasid oluliselt kiiremini tööle, nii et võib-olla kui veel paar vald-, paar vulkaani purskab, siis see innustab meid pisut kiiremini liigutama ja lõpuks saame ka vastava seadusandlusega välja tulla. mul on hea näide tuua raudteeliiklusest. võib-olla, et homme saab paika kõige parim, parem määrus, mis meil üldse on, kakskümmend seitse tehnilist määrust, kümme tuhat eh, siseriiklikku regulatsiooni, kui me toome need, me püüame need tuua kokku, meil on tarvis loomulikult parem, me saame paremini tegutseda, kui meil on rohkem raha ning seetõttu on meil tarvis vastastikust infrastruktuuride tunnustamist ning samuti äh, tehnoloogiat, mis oleks ühilduv ning ma loodan seetõttu, et nõukogu tõesti pühendab sellele piisavalt aega ja sest rääkides raudteetranspordist, raudteetranspordiga seonduv on, vajab tõesti moderniseerimist, me peame raudteetranspordi vallas hakkama mõtlema pisut kaasaegsemalt, nii et see on asi, millega Belgia eesistumise ajal võiks toime tulla. meile teeb muret see, et võib-olla komisjon tahab mingitel arusaamatutel põhjustel seda arutelu edasi lükata ning ümber sõnastada, aga meil on vaja arutelu selle selles küsimuses, täpselt nagu valge raamatugagi. kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kakskümmend, kui me vaatame seda perioodi, siis me ei pea seda hakkama mitte esimest korda arut-, arutama aastal kaks tuhat üksteist, seda on tarvis enne juba arutada ja minu arvates see on siin suurepärane väljakutse eesistujale ja samuti komisjonile. ja ning see on koht, kus kohas eesistuja saab komisjoni aidata. nüüd, mis puudutab meretransporti, siis käsitleti mitmeid erinevaid Äh, valdkond, üks neist oli tõhusus äh, ning selle kontsepti, tõhususe kontseptsiooni üks osa on ka intermodaalsus. me püüame erinevad transpordivormid kokku tuua ja panna nad hästi ühiselt funktsioneerima. see, siin ei ole tegu mitte erinevate transpordivormide suvalise ühendamisega, vaid nende aruka ühendamisega ja ma näen, et kolleeg Raamer on minuga nõus. kui me räägime rahvusvahelistest kokkulepetest, siis praegu on näha, mis toimus Ühendriikides praegusel hetkel võib-olla oleme natukene liiga optimistlikud, sest et oktoobriks peab Euroopa jõudma lõplikule otsusele, kus me selgemalt väljendame, mida me tahame näha, missuguseid saavutusi. me nägime seda juba Swifti puhul, muidugi ameeriklastega läbirääkimiste osas on mõningad tumedad pilved veel olemas, aga neist tuleb üle saada ning viimane punkt, pärast seda, mis toimus Kopenhaagenis, peab Belgia tõesti valmistuma Cancuni kohtumiseks, sest keskkond tuleb kaasata aruteludesse, keskkonna tähtsus on palju suurem, kui me varem arvasime ning äh, transport on just üks nendest pahedest, mis keskkonda hävitab. samas aga saab transpordisektoris tööd kümme miljonit inimest, see toob kaasa majanduslikku lisandväärtust ning tal on ka oma roll mängida keskkonna alal. nii et kui me kasutame ära seda võimalust, siis me saame vähendada CO2 heitmeid ja parandada transpordi toimimist. nii et oma fraktsiooni poolt ma sooviksin teile edu eesistumise ajaks, me loodame, et et kui te tegutsete Belgia tavade järgi, siis ei ole mitte nii, et e, et eesistumise edukus on proportsionaalses suuruses riigi, riigi suurusega, loodetavasti see nii ei ole. Uh, härra El Kadraoui suur tänu. suur tänu, härra esimees, härra minister, teie töökava on väga ambitsioonikas, aga möödapääsmatu. transpordi mõju kliimale, keskkonnale tuleb vähendada, transpordisektor on see sektor, kus töötab väga palju inimesi transpordi ohutus on meie jaoks väga tähtis ning äh, kokkuvõttes meie kõigi jaoks on tähtsus, tähtis mobiilsus. üldiselt võttes on vaja meil palju integreeritumaid jätkusuut-, jätkusuutlikke transpordisüsteeme selleks, et äh, aasta lõpuks või isegi kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks jõuaksime me oma eesmärkideni, on meie äh, debatil väga oluline tähtsus. ning äh, ma tahaksin öelda, et väga tähtis on ka arvestada äh, statistikat, kui me järgmiseks aastateks äh, kavasid teeme, selleks, et eesmärke saavutada, on vaja meile tervet paletti erinevaid lahendusi, sest imelahendust ju mingisugust võlukepikest ei ole ja selles kontekstis on näiteks Eurovinjetil väga oluline roll. loodame, et nõukogu soovib midagi selles osas ette võtta. samuti soovib, soovime, et liikmesriigid haldaksid oma infrastruktuuri kulusid paremini, me rääkisime ka väliskulude sisestamisest juba, kogu sektori tõhusust tuleb tõsta see võim-, võimaldab meil ka transpordi põhjustatud äh, reostust ja kahjusid vältida. eelarve on, äh, ei ole siin sugugi mitte vähetähtis, äh, ähm, kindlasti tuleb investeerida palju rohkem transpordisektorisse ning me loodame väga Belgia eesistumisele ja loodame, et toimub kas või väike, aga toimub väike revolutsioon nii, et meil tõesti on lootust üle-euroopalistele transpordivõrkudele. Saragossa kohtumine juba andis märku et, et sellest, et neid arendatakse. selge on ka see, et suurte infrastruktuuri äh, tööde üheks puuduseks praegu on finantseerimine ja seetõttu peaksime leidma uusi ja palju äh, nutikamaid finantseerimismehhanisme, arvestades nende, äh, nende investeeringute majanduslikku mõju. Ähm, mina näeksin eelkõige investeeringuid raudteestruktuuridesse. TNT äh, finantseerimismehhanismid on tähtsad ja olulised kogu transpordisüsteemile nii nagu TNT fondi puhulgi äh, on äh, vaja rõhk panna eelkõige raudteele äh, ja paremini integreerida erinevaid transpordiliike, tagada koostoimevõime erinevate transpordiliikide vahel nii, et liikumine ühest liikmesriigist teise oleks lihtsam. transport peab olema ka kasutajasõbralikum, piletite broneerimine peaks olema palju lihtsam ja eh, meie eeskujuks peab olema esimene raudteepakett, mis aga siiski vajab täiendamist. kaks tuhat kümme, kaks tuhat kakskümmend peab meil olema juba uus komisjoni tegevuskava ning tegevus, tegevuskava peab arvestama meie uusi väljakutseid. Eh, nimetaksin siin eh, näiteks siinkohal ka sellest, et osa liikmesriike ei ole täitnud äh, ülevõtmiskohustusi. ja eriti tahaksin rääkida äh, tsiviillennunduse ohutuse finantseerimisest. me ei ole ühel meelel nõukoguga, seetõttu tahtsin selle välja tuua. meie sooviksime, et need meetmed oleksid harmoneeritud nii suurel määral kui võimalik ja me arvame ka seda, et liikmesriigid, kes soovivad täiendavaid meetmeid kasutusele võtta, peavad selle eest ise maksma. ma arvan, et see mõte ei ole halb, aga eh, me peame eh, selle kokkuleppeni jõudma ükskord ja kindlasti on vaja rohkem läbipaistvust. õhuruumi puhul tuleb lõpule viia funktsionaalsete õhuruumi osade moodustamine see vajadus sai meile selgeks vulkaanipurske kaudu. me soovime, et ähm, funktsionaalsed õhuruumi osad äh, kujundatakse väljas ja, ja üks osaline on kindlasti nende, selles protsessis ka Belgia, Belgia kindlasti aitab ka selle protsessi edendamisele. meresektoris oleme äh, meresektori kohta oleme juba teadnud, et, teada saanud, et Antwerpenis esitab nõukogu meile uusi ettepanekuid. me äh, peame ikkagi arvestama äh, vähem kulukaid transpordivõimalusi, paremini liigendatud, ühendatud transpordivõimalusi. samuti loodame, et tehakse uus oluline samm edasi äh, merereisijate õiguste tagamisel. Äh, samuti on lahendamata veel bussireisijate õiguste küsimus. loodame, et te kuulate ka meid ära ning tagate reisijatele maksimaalsed õigused. seega jõutakse lõpule kõikide äh, transpordiliikide reisijate õiguste paketiga ja kehtestatakse minimaalsed õigused. me oleme aru saanud, et äh, seadusandluses on praegu veel lünki, need tuleb täita ning äh, me mõistame muidugi, et teil on väga palju tööd ees, aga te võite alati meie transpordikomisjoni toetusele loota, tänan. suur tänu, said ja proua Maisner saab järgmisena sõna suur tänu, härra esimees, veel suurem tänu teile, härra minister, nende märkuste eest. mulle hakkab tunduma, et me kõik äh, palume teilt ühte ja sedasama teil on äh, muidugi palju poliitilist julgust, kui te Eurovinjeti asja tõesti ette võtate paljud äh, teised eesistujad pole olnud nii julged ja on seda asja nagu kuuma kartulit äh, muudkui edasi andnud. kuid tõesti tulemas on ilmselt suhteliselt tulised arutelud. meie kojast on tulnud härra Grossi raport äh, transpordi tuleviku osas ja meil on tõesti vaja hädasti äh, äh, valget raamatut. pall tundub, et selles osas on ikka veel mängus, kuigi maailmameistrivõistlused on juba läbi. meil on vaja seda dokumenti nii kiiresti kui võimalik selleks, et Euroopa tuleviku, et Euroopa transpordi tulevik äh, selguks. ja siis ütlesite, et tahate konkurentsivõimet suurendada Euroopa transpordisektoris ja see on äärmiselt äh, oluline. koostalitusvõime ei ole alati tagatud, mõned asjad on paberile pandud, kuid ka praktikas tuleb need nüüd üle võtta. ja kui te selles osas tõesti suudate tagada edasiminekut, siis mina oleksin küll väga rahul. üle-euroopaliste võrgustike, transpordivõrgus, võrgustike koordineerimise kohta Saragossas toimus suur kohtumine äh, nüüd äh, tuleb äh, otsustada, mida siis tehakse, näiteks nagu tuumavõrgustikega prioriteetide seas tuleb leida prioriteedid, see on delikaatne ja peen töö poliitiliselt, kuid äh, tuleb jätkata, isegi kui rahvusvaheliselt tasandil tekib järjest rohkem probleeme. nüüd integreeritud broneerimissüsteemi sissetoomine võib jääda viibima, kuigi sellest oleks kasu kindlasti Euroopa kodanikele, viibima see võib jääda, kuna äh, vulkaanipurse on toonud teised prioriteedid esile. kuid äh, siis transpordi sujuvaks liikumiseks on meil vaja selliseid äh, koostalitusvõimekeskusi ja siit ma jõuangi oma jutuga meretranspordi juurde üritan kindlasti meretranspordi edasi, edasi arendada, arvestades, et meretranspordi osas on väga tõsiseid probleeme. meil on veel äh, võimekus täiesti täitmata ja, ja väga palju kaubavedudest toimub endiselt maanteedel. Te ütlesite, et Antwerpis on tulemas äh, laevanduse ja meresektori integreerimise alaline konverents, see on väga oluline. Antwerpeni ja Belgia vaheline seos on ju väga oluline ja härra Sterks kindlasti räägib ise Antwerpenist täpsemalt, mina pole seal kunagi elus käinud. ja siis ähm, merenduskohtumine, Safe Sea võrgustik on samuti väga oluline puudutab see siis äh, meresaastatust, äh, tankeritele seadutavaid nõudeid ja nii edasi. ja, ja mind huvitab see, et kui palju võetakse arvesse nendel aruteludel Meks-, Meksiko lahes toimuv praegu, Mehhiko lahes toimuv, vabandust, äh, küll vastatakse tihti sellistele küsimustele, et ega Euroopas ei puurita naftat sellisel kombel, aga me peame olema sama šokeeritud seal toimuvast, äh, kui me olime siis, kui vulkaan purskas, tegemist on nafta tõsise katastroofiga ja sellist me Euroopasse küll ei taha. ja peame ennast kaitsma selle eest. järgmisena reisijate õigused. Äh, mina ise osalesin bussireisijate õiguste tagamise alastel aruteludel, see õnneks kahjuks ei läinud läbi loodetavasti teie eesistumise ajal äh, olukord paraneb, sellepärast et ei ole küll lubatav see, et et reisijate õigused teistes, teistel transpordiliikidel on küll tagatud, kuid bussi äh, ja väikebussis äh, reisijatel mitte. nii et sellest kindlasti oleks palju kasu kodanikele, kui me sellega korda saame räägitud on sellest, et see vulkaanipurse on toonud kaasa le vajaduse lennundussektoris asju kiiremini reguleerida ja et meil on vaja ühise taevaprojekt lõpuli viia ja lennutranspordi nõukogu peaks tulema siis Genfis, te ütlesite, öelge, millal paneksime kalendrisse. tehnoloogiline innovatsioon, selles osas te viitasite Galileole, kulutulu analüüs on küll väga kasulik aga eh, sellega me ei saa pihta hakata enne aastat kaks tuhat kolmteist, eh, mitte teie eesistumise aja jooksul siis, aga Galileole minu meelest tuleks tagada mitmeaastane finantsraamistik, sellepärast et muidu see süsteem käiku ei saa. ja siis intellekt-, intel-, intelligentsed transpordisüsteemid, eh, sellel on kindlasti suur tulevik ees ohutuse parandamiseks, keskkonna säästmiseks ja, ja liiklusummikute vähendamiseks. see on kindlasti äärmiselt oluline. ohutuse ja keskkonnasektoris ja ma tõesti tahan teiega selle ühisprogrammi läbi suruda. väga tore oleks, kui kõik eesmärgid oleks täidetud. suur tänu, härra Vandalen järgmisena, palun. ja, minister Excusez-moi. Ik euh, denk Michael, hè? Ja. C'est une petite erreur, oui, de ma part. Monsieur Kramer, s'il vous plaît, Michael. Merci beaucoup, Gib Fleming. siiski härra Kramer. Pole hullu, ütleb härra Kramer. Eh, suur tänu nende mõtteavalduste eest, härra minister, me kohtusime teiega juba Saragossas ja teie rääkisite seal, et kui oluline on ehm, jätkusuutlikkus ja säästvus eh, transpordis ja ütlesite, et jätkusuutlikkus äh, ei ole ainult kena sõnakõlks, vaid sellel peab olema ka mingisugune sisu. mina toetan seda arvamust. valge raamat, kui see lihtsalt äh, uisapäisa läbi surutakse, ei aita mitte midagi, mitte millelegi, mitte kuidagi kaasa praktilises mõttes mul on väga hea meel, et te olete lisanud Eurovinjeti oma programmi, me oleme seda meeleheitlikult oodanud kaks viimast eelistujat isegi ei maininud seda, isegi kui meie juba siis selle projekti heaks kiitsime aasta tagasi. Te ütlesite, et te tahate detsembris selle esitada, kas te eeldate, et see ei lähe läbi seega ja, ja järgmine eesistuja peab tõsised läbirääkimised enda kaela võtma? me oleme aasta aega oodanud, miks te meid veel lasete oodata? detsembris võiks rääkida juba kompromissist. nii et täpsustage seda Äh, kulude ekstern-, eksternaliseerimine, sellest me rääkisime Saragossas, see tõuseb nüüd kindlasti keskmesse. nii tuleb tõde päevavalgele. Euroopas ei ole transpordisektoris tagatud äh, võrdne konkurents, õiglane konkurents. ja keskkonnakaalutlustele mõtlemine on lihtsalt liiga kallis meelega poliitilises, poliitika tõttu. ja et kas see äh, ebaõiglane konkurents, kas see jätkub, kas teie toetate tulevikus ka neid kliimamõrvareid keskkonnakaitsjate vastu? iga mootori puhul olgu, vabandust, iga veduri puhul öö, olgu tegemist siis reisijate või kaubaveaga, on seatud öö, kohustuslikud maksud, aga öö, Äh, üle kaheteistkümne tonniste veokite puhul on see äh, vabatahtlik tollide, teetollide pealepanemine, see tähendab seda, et raudteed on täiesti ebavõrdses konkurentsis. maksumaksjad maksavad selle eest, et inimesi veetaks lennukiga ühest kohast teise. ja kui me nüüd vaatame selle vulkaanipilve äh, maksumust, ma võtaksin need kolmkümmend miljardit raudteedele ja arendaksin hoopis neid ja samuti on vaja natukene õiglasemat raha, rahastamist. transpordis äh, kaasfinantseerimisrahadest kuuskümmend läheb maanteele, kakskümmend raudteedele ja null koma üheksa protsenti äh, jalgrattateedele. meie äh, uuringud on näidanud, et vähemalt nelikümmend protsenti peaks minema keskkonnasõbralikemate raudteede väljaehitamiseks Barroso on seda omal ajal toetanud, nõukogu on selle blokeerinud, aga meie tahaksime aga just näha selliseid marginaale ja on tõesti võimatu kahekümne protsendi võrra aastaks kaks tuhat kakskümmend kärpida heitkoguseid, kui äh, vahendid äh, lähevad kõik äh, transpordisektoris mitte keskkonnasõbralike liikide toetamiseks. rääkisite ka transpordis ohutusest tehnoloogilise innovatsioonile äh, tänu peaks äh, tulema paranemist, kuid äh, üldiselt iga, igast kõikidest autoõnnetustest pool on põhjustatud Euroopa Liidus kas liiga kiirest sõitmisest või, või joobes sõitmisest. kakssada tuhat inimest hukkus omal ajal tsunami äh, Äh, katastroofis Euroopas, aga iga viie aasta, iga, iga, igal viisaastakul äh, sureb nii palju inimesi autoõnnetustes, on täiesti ebanormaalne, et Saksamaal endiselt võib sõita äh, ükskõik millise kiirusega maanteedel. me peame siiski suutma mingisuguse maksimumkiirus piirangu kokku leppida suutma siin ja Afganistanis ka ei ole, aga mis siis kas see ongi siis meil äh, ühtne Afganistanil ja Saksamaal või? ainult et Afganistanis pole äh, maanteid ka. jah, tõstatan selle küsimuse siis, äh, kasutan seda argumendina selleks, et Saksamaal ka saaksid kiiruspiirangud paika, olgu see siis sada kakskümmend või sada kolmkümmend, mul on täiesti ükskõik. kahekümne kuues liikmesriigis on, Saksamaal ei ole, ega Saksamaa ei käitu küll väga euroopalikult meretransport, isegi rohelised arvavad, et äh, meretransport äh, võib olla keskkonnasõbraliku heitkoguste äh, määra hoitakse kontrolli all ja kui seda piisavalt arendada. Te teate väga hästi kui minagi, et kaheksa protsenti meretranspordist toimub siseveeteedel kuid, kuid kaheksakümmend protsenti sellest Reini jõel seega kauba ja reisijate veod äh, väga pika ja sügava jõe peal ei ole transpordi vaatevinklist selline ühe jõe ülekoormamine keskkonnasõbralik. siseveeteedel on muidugi omad eelised, aga ka puudujäägid, võrgustike suurus ja nii edasi. kuid investeeringud peavad olema sihtotstarbelised. või jääte teie selle poliitika juurde, et tekivad Euroopa siseveeteedel järjest rohkem ummikuid Äh, vabandust, et maanteedel tekib järjest rohkem ummikuid äh, või äh, võtame kasutusele siis veeteed. mina ostaks endale pigem laenuga laeva kui väikse paadi, kui, kui istuksin ummikutes nüüd maant-, raudteede pakett on liikmesriike, kes seda üle ei ole võtnud, ümber sõna, uuesti sõnastamine on tähendanud seda, et kogu see ülevõtmisprotsess on edasi lükatud ja üks konkreetne riik, keda mina tunnen väga hästi, on seda torpedeerinud nõukogus. kas te kavatsete eesistujariigina toetada volinikku, eh, et eh, volinik jätkaks seda rikkumismenetlust, tegemist ei ole mingisuguse suvalise ettevõtmisega voliniku poolt, vaid Euroopa seadusandluse järgimisega ja volinik peab saama selles protsessis eh, toetust. nüüd müra küsimused Euroopas on võetud vastu seadusandlus äh, mürasaaste vähendamiseks, äh, puudutab see ka ainult äh, infrastruktuuri, mitte veeremit ja meie oleme teinud ettepaneku, et kaasfinantseerimine laieneks ka veeremi jaoks, sellepärast et sellise tohutu äh, müra takistava seina ehitamine on palju kallim kui äh, investeeringud äh, parematesse pidurdussüsteemidesse, mis müra taseme hoiaks äh, madalamal. see tooks, soodaks keskkonnasõbralikuma raudteesüsteemi, mis lisaks kõigele oleks ka veel vaiksem. härra Van Dalen, palun Mijn complimenten voor het uh, programma wat u gepresenteerd suur tänu. see programm, mille te meile esitasite, härra minister, on muusika minu kõrvadele, kui te, kui see tõesti ka realiseeruks, oleks see lausa erakorraline. ma mõtlen siinkohal eelkõige funktsionaalsele õhuruumile, õhuruumi jaotusele äh,, kindlasti tuleb ka asju lihtsalt lihtsustada, bürokraatiat vähendada ja mitte ja muuta ka keelelises plaanis asju lihtsamaks. mina, nii nagu ka teised kolleegid, oleksime rõõmsad, et nende teemade üle äh, äh, jätkuvalt räägitakse, et et äh, räägitakse mitte ainult poliitilisest aspektist transpordist, vaid ka tehnilistest aspektidest. minul näiteks on üks ettepanek Eurovinjeti kohta. kui te tahate seda ajakohastada, siis äh, äh, millised on erinevad süsteemid liikmesriikides, näiteks Prantsusmaal, Itaalias teemaksusüsteemid, kuidas te siis suudaksite neid, neid erinevaid süsteeme hallata? mina arvan, et me võiksime üldse nendest erinevatest süsteemidest lahti saada, sellepärast et ühele äh, maantee kasutajal on see täiesti äh, ületamatu läbida kakskümmend seitse erinevat äh, teemaksusüsteemi. nüüd, millist tähelepanu kavatsete te Euroopa-sisesele veeliiklusele pöörata? rääkisite, et kavatsete kohtuda mitteametlikul tasandil ministritega Antwerpenis. aga näiteks üle kuuekümne protsendi jõeliiklusest, näiteks Reinis, Reinil on umbes viisteist kuni sada tonni ja e, niisugused laevad liiklevad ka Antwerpenis, kuidas e, saada, tahate te seda süsteemi parendada, nüüd kas te kavatsete midagi ette võtta ka Marco Pologa? minu meelest siseliiklust arvestamata ei saa see e, programm funktsioneerida. bürokraatia on ületamatu, aga kui te soovite Marco Polo tõhusust tõsta, siis lihtsustage seda nii, et see oleks li-, lihtsamini ligipääsetav. seega, härrad ministrid, palun kaaluge Marco Polo lihtsustamist. ja veel üks punkt, mille kohta ma tahaksin ministrile küsimuse esitada. see puudutab maanteetransporti meie kolleeg on harmoneerimise kohta väga hea raporti koostanud, see puudutas siis äh, trahvide ühtlustamist. aga peab ütlema, et ikka on veel maantees, äh, maanteede olukord ähm, liikmesriigiti erinev. Äh, ühe ja sama rikkumise eest võib Leedus näiteks või, või Lätis viissada eurot trahvi saada, Prantsusmaal kolmkümmend tuhat eurot niisugused tohutud erinevused samade eh, liikluseeskirjade rikkumiste eest peavad olema kaotatud. ja kokkuvõttes tahaksin ikkagi teile edu soovida nii eh, jõeliikluse probleemide lahendamisel kui ka teiste küsimuste lahendamisel. suur tänu! suur tänu! näete, härra minister teie ettepanekuid toetatakse, teie muresid jagatakse. meie koordinaatoritega võib veel ühe küsimuste vooru korraldada, aga kõik sõltub ajast. praegu saate vastuseks sõna teie, härra minister. suur tänu, härra esimees. kui te lubate püüan oma vastuseid oma kuue esialgu esitatud punkti järgi grupeerida. kõigepealt räägiksin meie plaanidest valge raamatu osas. Te teate sama hästi kui minagi, et komisjonis soovivad inimesed tõstatada selle valge raamatu teema detsembris nõukogu tasemel. minu arvates on see natukene hilja, meie arvates võiks juba sellesama perioodi jooksul, kui Belgia on ees, nõukogu eesistuja korraldada äh, arvamuste vahetuse nii nõukogu liikmete vahel ning paralleelselt juba ka komisjoniga diskuteerida selleks, et äh, arutada, milliseid kohandusi tuleb teha. ja juba esimese arvamuste vahetuse käigus võiks äh, rääkida vajadusest uute muudatusettepanekute järele umber aasta tagasi alustasime me valge raamatu ettevalmistamist. mina arvan, et äh, peaks küll võimalik olema, et, et äh, oktoobris, kuigi meil lõppteksti veel ei ole, meil on ikkagi juba olemas töödokument, milles on kõik olulised elemendid kirjas ja siis juba oktoobris saab vahetada arvamusi, kokku võtta oma mõtted, nii et valge raamat ilmuks juba detsembris. mitte sellepärast, et Belgia peab selle valge raamatuga lõpule jõudma, aga sellepärast, et valge raamatu sisu on väga tähtis, see peab kajastama kõiki kõige olulisemaid mõtteid, mis puudutavad meie äh, järgnevate aastate transpordipoliitikat, liikuvust, selles peavad sisalduma kõige tähtsamad eesmärgid, kõige tähtsamad suunised, meetmed eesmärkide saavutamiseks. seesama valge raamat eh, peab olema nagu põhiseaduseks, nagu konstitutsiooniks, kondikavaks eh, järgmiste aastate tegevusele, eh, mis peab tagama meie transpordi jätkusuutlikkuse. see puudutab transpordi ohutust, kõik, kõik need küsimused, mida, äh, millest ma siin rääkisin, peavad Valgest raamatust kajastuma. samuti arvan, et äh, naeruväärne on rääkida pidevalt ühest valgest raamatust transpordi ja mobiilsuse kohta. Äh, rääkida perioodist kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kakskümmend ja siis avaldada see raamat alles kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. seetõttu on vältimatu asuda kohe töö kallale ja teiseks, väga oluline küsimus on ka Eurovinjett. mitmed tõstatasid selle teema siin täna ja loomulikult on äh, äh, on tegemist olulise mõttega ja lõpuks äh, leiab see ka nüüd mingi väljenduse. olen muide mõelnud äh, selle Eurovinjeti peale palju kordi, enne kui ma julgesin äh, sõna võtta, muide sellepärast, et äh, liikmesriikide seisukohad nõukogus on väga erinevad Eurovinjeti kohta. olen samas veendunud, et ka äh, parlamendis on erinevaid seisukohti. Eurovinjeti puhul on kindel see, et eh, liikmesriikides on tekkinud teatud vastuseis ja väga keeruline on eh, mingit ühtset seisukohta Euroopa Liidu tasandil välja kujundada. aga ikkagi me peame vähemalt julgema ettepanekuid teha. minu meelest ütles härra Kramer seda, et tuleb kiirustada, sest Eurovinjeti puhul ei saa kunagi kiire olla liiga kiire. ma arvan, et eh, liigse kiirustamisega võime me omaenda mõtetesse tak-, takist-, takerduda kindlasti tuleb arvamuste vahetust korraldada enne aasta lõppu ja oluline on ka see, et erinevad sidusrühmad analüüsiksid küsimuse kõiki aspekte. kavatseme luua töögrupid selle teemaga tegeldamiseks, sellepärast et need Eurovinjeti küsimused on kõik väga delikaatsed. ootame huviga loodava töögrupi töö tulemusi näiteks oktoobris võime neid küsimusi arutada ja kui midagi ametlikult ei saavutata, siis vähemalt mitteametlikult peame me arvamuste vahetuse oktoobris korraldama. meil on põhimõtteliselt erinevaid äh, lahendusi vaja, sellepärast et äh, Euroopa Liidu keskosas asuvad riigid on erinevatel seisukohtadel, nende olukord on erinev nende riikide omast, kes asuvad äh, Euroopa Liidu äärealal ja loomulikult äh, äh, ei, ei taha need riigid, kes on oma olukorraga rahul, mingisugusesse üldisesse süsteemi nii-öelda ähm, äh, ära uppuda. ja ma rääkisin siin vajadusest luua töögrupp, aga Eurovineti puhul peab olema ka julgust Äh, meil peab olema julgust rääkida ka saastusest, mürareostusest ja infrastruktuuri kasutamisest. üht või teist viidi, viisi äh, võib aga juhtuda see, et kõik teemad lähevad segamini nagu ma ütlesin, tuleb vahet teha erinevatel teemadel, tuleb kuidagi need teemad rühmitada eh, ning arvestada, mida oleks nagu kõige, kõige rohkem vaja. koordinaatoritel oli täielik õigus, eh, kui nad tõstatasid ähm, finantseerimise küsimuse Te rääkisite siin juba liiklusummikutest, eh, vajadusest nende vastu võidelda, teisest küljest rääkisite vajadusest võidelda reostuse, mürareostusega. kui me need kaks asja lahku lööme, siis me näeme ka täpselt, kuhu raha suunata ja kindlasti on poliitilises plaanis niimoodi lihtsam raha leida me muidugi ei taha sugugi eelarvespetsialistide elu keeruliseks ajada, lihtsalt kui me tegeleme erinevate kategooriatega, on meil sihtotstarbeliste eraldiste leidmine palju lihtsam. samuti arvan, et ähm, et finantseerimisküsimus on tähtis, nii nagu ka mitmed teist. mõistan ma seda, mina oleksin muidugi äh, rahul, kui või mul oleks hea meel, kui finantseerimine jääks praegusele tasemele vähemalt. aga me peame arvestama ka mahtude kasvuga transpordis, väga tähtis on kõikide nende elementide arvesse võtmine, mis ma olen üles lugenud, ühest küljest peame me kõiki vajadusi rahuldama, samas ei tohi me äh, kulusid liiga kõrgeks ajada. oluline on kaaluda ka, millised on erinevate liikmesriikide finantseerimisvõimalused riigieelarvest transpordipoliitikat tuleb arendada mõistlikult ja transpordist teenitud raha tuleb reinvesteerida transpordisektorisse, mitte kuhugile mujale. see on minu põhimõte. ja nüüd transpordiohutuse küsimuse puhul teate te isegi, et endises kümneaastases kavas on, oli meie eesmärgiks vähendada liik-, liiklusõnnetuste arvu viiekümne protsendi võrra või liiklusõnnetuses viga saanute arvu. kahe tuhande üheksandal aastal äh, võisime me te-, äh, sedastada, et meie statistika on küll paranenud, aga kahe tuhande üheksanda aasta eh, lõpus eh, võisime lausa öelda, et üldolukord oli paranenud lausa kolmekümne kuue protsendi võrra maanteeohutuses. loodan, et kahe tuhande kümnenda aasta lõpuks võime eh, juba täheldada lausa neljakümneprotsendilist paranemist ning meie eesmärk on loomulikult viiskümmend protsenti kõige tähtsam on aga see, et meil oleks piisavalt poliitilist tahet vähendada liiklusõnnetusest kannatada saanute arvu. arvud ikkagi näitavad, et äh, poliitiline tahe on olemas, ma ei tea, millised sihtmärgid seatakse kahe tuhande kümnendaks, kahe tuhande kahekümne, kahekümnendaks aastaks. aga fakt on see, et äh, on vaja vähendada liiklusõnnetustest surma saanute ja vigastada saanute arvu oluliselt. selles kontekstis on muidugi oluline võrreldav statistika, liikmesriikide statistika võrdlemisvõimalus. järgmine tegevuskava peab meie arvates äh, sisama ka äh, kõige äh, nõrgemate liiklejate kaitset. see tähendab seda näiteks siin see tähendab seda, et me peame rääkima e, kiiruseületajatest, teeületajatest punase tulega, me peame e, rääkima joobnud e, autojuhtidest. meie soovime oma lähenemises ka seda näha, et liiklusõnnetuses eh, kannatada saanuid võetakse ka arvesse, ma juba ütlesin, et me peame rääkima kõige haavatavamatest liiklejatest. me tahame selle aspekti ka sisse võtta Valgesse raamatusse. nüüd eh, piiriülene eh, jõustamine olukord on keeruline, väga sageli on igal liikmesriigil omad kaalutlused ja piiritsoonides on samas tähtis koostööd teha. koostööd teha ka transpordikontrolli osas, väga sageli toimuvad sellised transpordikontrollid kahepoolsete kontaktide alusel, kas siis tolliametnike ja, ja, ja politseinike vahel aga see, äh, selline koostöö peab muutuma palju olulisemaks, lausa automaatseks. ja seda, kogu seda koormat ei pea kandma ainult kohalik politsei. kui me nüüd sellise äh, harmoneerituma lähenemise poole äh, püüdleme, siis me peame koostööd tegema ka sisejustiitsasjade küsimustes, sest et transpordisektorit on vaja kontrollida iseäranis maanteetransporti, nendes riikides, kus on suur transiidimaht, mida läbivad paljud välisnumbritega veoautod, on sageli nii, et kontrollid ei ole piisavalt tõhusad ja rikkumiste eest on väga raske kedagi vastutusele võtta lisaks äh, kõigele sellele soovime me seda, et liikmesriigid ei, ei peaks jääma enam üksi oma probleemidega või töötama ainult kahepoolsete kontaktide alusel. kontrollid peavad muutuma üle-euroopalisteks automaatseteks, see tähendab näiteks seda, et Belgia politsei võib teha trahvi ka näiteks Poolast tulnud juhile ja need, kel ja kui keegi töötab äh, Poola autonumbriga ka Belgias, siis peaks olema äh, see küsimus lahendatud. Äh, nimelt peab, peavad siseministrid, justiitsministrid ja politsei vastutavad ametnikud ära otsustama, kes karistab rikkumise eest Poola numbriga autojuhti Belgias, kas Belgia või Poola politsei täna me seda siin ei saa otsustada, aga meil peavad olema kindlasti mingisugused uued süsteemid, mitte ainult need kahepoolsed süsteemid praegu me oleme palju rääkinud ka sellest, kui mingeid küsimusi lahendada, millis, millise, milline ju, juriidiline alus peab meie tegevusel olema, öeldakse, et vahet pole, kas kass on must või valge või asja tiiri püüab, aga meie jaoks on kõige tähtsam tõhusus tõesti, kuidas meie seadusi kohaldatakse nüüd ähm, me peame kõiki neid asju veel süvendatult arutama. Äh, mulle esitati siin veel küsimusi. kui ma ei eksi, siis küsiti ka mobiilsuse kohta on selliseid liikmesriike, kellel on oma jõetransport, mis funktsioneerib väga hästi. ja nüüd äh, transpordiliikide koostoimevõimest kõneldes arvan, et tuleks rohkem ära kasutada äh, nii majanduslikust kui ka keskkonnasõbralikust plaan, äh, vaatepunktist lähtudes sisetransporti, jõetransporti, sest ähm, sisenavigatsioon annab võimaluse ühenduseks ka meretranspordiga. nüüd selliseid, ähm, selliste ta-, transpordiliikide ühendamine peab olema meie prioriteediks, äh, niisugusi äh, transpordiliike tuleb toetada, neid transpordiühendusi tuleb, äh, tuleb soodustada, seetõttu ongi välja mõeldud Blue Lines ehk sinised magistraalid. õhulennu, õhuliikluse puhul arvame meie, et ähm, tuleb välja arendada Euroopa ühtne taevas, tuleb uued faabid luua ehk äh, funktsionaalsed õhuplokid, tuleb koostööd teha tsiviil- ja sõjaväelennunduse vahel selleks, et paremini õhuruumi kasutada. see võim-, kindlasti armandab see, äh, võimaldab see vähendada äh, lennukütuse kulusid tühjalt edasi-tagasi sõitmist, kindlasti tuleb midagi selles plaanis ära teha. ja nüüd mõned konkreetsed punktid. väliskulude sisestamine. üks parlamendisaadik rääkis siin väga selgelt vajadusest äh, kulude parema jagamise kohta nüüd rääkides väliskulude sisestamisest, siis seda tuleb teha nii, et võrdseid, erinevaid transpordiliike koheldaks võrdsetel alustel, et konkurentsis ükski transpordiliik ei jääks kaotajaks. ning et olukord paraneks võrreldes tänasega. loomulikult Äh, rahuldavaid tulemusi ei ole võimalik üleöö saada, aga vähemalt jõupingutusi tuleb teha. härra Grosch rääkis siin tuluallikast liikmesriikide jaoks, ma mõistan teda väga hästi. kõik see seostub ka suurte infrastruktuuri ja tra-, transpordivõrgustike projektidega. erinevate liikmesriikide programmides on niisuguseid transpordiprojekte, mis ei ole piisavalt tähelepanu vä-, saanud. kindlasti on vaja leida transpordiprojektide jaoks parimaid rahastamisvõimalusi, nõukogu ja komisjon ja loodetavasti ka parlament aitavad kaasa uute rahastamisvahendite leidmisele, mis võimaldavad meil nii-öelda äh, transpordiahela puuduvad äh, lülid paika panna. ma räägin siin finantseerimisest ning eh, mis võimaldab samuti tõsta infrastruktuuri kvaliteeti, olenemata transpordiliigist, olemata sellest, kas eh, tegemist on siseriikliku või rahvusvahelise transpordiga. sihtotstarbelistest eh, eraldistest oleme me selles kontekstis juba mitmel puhul rääkinud, aga ma arvan, et me ei pea rääkima või me pea, pea mõtlema, et me tahame kas kõike või mitte midagi, paneme paika oma prioriteedid, hakkame selle nimel töötama, et need eesmärgid ka saavutataks. kindlasti on olemas mingeid, mingeid rahastamisvahendeid. transpordi ohutusest kõneldes tahan rääkida eriti lennujaamadest nagu te mõistate, soovime me nii-öelda üle-euroopalist lahendust. paljud liikmesriigid on juba äh, väga kaugele jõudnud äh, oma ettepanekutega ja nüüd loodetavasti jõutakse ka ühisele seisukohale. ehk juba järgmise nelja kuu jooksul maanteeohutuse puhul on meil ähm, olemas mitmeaastane tööprogramm, olen sellele juba ka viidanud ja ma arvan, et isegi kui aastatel kaks tuhat üks, kaks tuhat kümme kavandatud viiekümneprotsendiline liiklusõnnetuste ohvrite vähenemine ei, ei ole äh, saavutatav, peavad kõik kakskümmend seitse liikmesriiki siiski otsustavalt kinnitama, et nad selle eesmärgi nimel töötavad. mitte ainult äh, nii-öelda eetilisest seisukohast on see vajalik. vaja on päästa inimelusid, aga kõigil, kõigil nendel õnnetustel on oma sotsiaalne majanduslik äh, kulu ka. loodetavasti läheme edasi äh, ja, ja suudame edu saavutada just äh, üksteise saavutuste võrdlemisega ning parimate kogemuste vahetamisega. ja nüüd meresektor. Ehm, siin on tähtis erinevate transpordiliikide koostöö. ma tean, et osad armastavad äh, raudteetransporti, teised eelistavad maanteetransporti, kolmandad meretransporti. seepärast on tähtis, et me suudame endale tunnistada, et iga transpordiliik on omal kohal, igalühel on omad plussid ja miinused. me teame, et siseliiklus jõgedel on majanduslikust ja keskkonnasäästlikust seisukohast mm, teatud mõttes eelistatud, aga sise, e- e- jõeliiklusel on probleem selles, et see võtab aega ja, ja jõeliiklust on ka vähe arendatud need on miinused, mida tuleb ka endale tunnistada. nüüd me peame, me, me näeme, et võrreldes jõeliiklusega on raudteeliiklus palju kiirem, raudteeliiklus on samas jälle palju tihedam, aga raudteeliiklus ei ole sugugi nii paindlik kui maanteetransport ja kuna äh, maanteetransport on äh, palju paindlikum kui teised transpordiliigid, siis saab seda kohandada vastavalt teiste transpordiliikide vajadustele. me teame seda, et Brüssel, Pariis, Pariis, Köln äh, on väga lihtsasti läbitav marsruut maanteed, maanteed pidi, aga me peame olema võimelised ka erinevaid transpordiliike ühendama selleks, et iga kord saaks kasutusele võtta just sellise transpordiliigi, mis vastab äh, antud olukorra majanduslikele, sotsiaalsetele tingimustele ja vajadustele. loomulikult ei saa transpordipoliitikas üle, üle ega ümber minna ka keskkonnateemast. härra Elka Traui teile tahaksin öelda, et kindlasti peavad meie ambitsioonid olema palju jõulisemad valge raamatu osas ja te viitasite siin ka Eurovinjetile ja, ja täiendavatele vahenditele, mis, mida võiks liikmesriigid eraldada. see on tõsi, meil on vaja neid täiendavaid fonde, aga see töö, mida me teeme, peab lähtuma põhimõttest, et, ähm, et me ei tohi suuremat äh, äh, rahalist koormust transpordisektorile tekitama. peame arvestama, mis on meie kohustus ja meie kohustus on leida suurem tasakaal erinevate transpordiliikide vahel ja et transpordiliigid funktsioneeriksid siis transpordi kasutaja heaks. rahaküsimus on terav nii maanteetranspordi kui ka raudteetranspordi puhul. seetõttu on nõukogu jaoks väga tähtis leida tasakaal, teha koostööd nõukogu, komisjoni ja parlamendiga ning eelarve väljatöötamisel peab arvestama ka mm, erinevate transpordisektorite spetsiifikaga, nii nagu te siin ka raudteetranspordi puhul mainisite. Te pole küll täna sellest rääkinud, aga me eh, teame, et et eh, transpordi äh, eh, transpordiga seonduvad ka mitmesugused elektritööd, elekt-, elektriseeritud transport eh, ja eh, ka infoedastus liikmesriikide vahel. kui me tahame midagi, eh, midagi kiirelt saavutada, siis peame, ei tohi me ära unustada raud-, reisi ohutust või transpordi ohutust, seetõttu on tähtis tehniline harmoneerimine. infrastruktuuri arendamine on samuti oluline tehnilisest seisukohast peaks olema ju erinevate võrgustike koostamine väga lihtne olema, aga eh, tegelikult peame me palju rohkem ära tegema, kui me oleme siiani teinud. esimese raudteepaketi ümbersõnastamise puhul oleme meie aru saanud, et selle, sellesse suhtutakse ka negatiivselt, nimelt teise paketti suhtutakse negatiivselt, seetõttu peame ausalt ja avameelselt nõukogust rääkima erinevate, eh, erinevatest ambitsioonidest, eh, Euroopa Komisjoni plaanidest raudteega ning samuti peame me eh, teada saama, mida on valmis liikmesriigid raudtee heaks tegema, arvestades reaalset olukorda tähtis on äh, või mis kasu on nendest äh, hästi välja töötatud optimaalsete direktiividest, kui äh, rahalistel põhjustel jäävad need direktiivid kohtadel kohaldamata? raudteepaketi puhul võiks näiteks nõukogus arendada avameelset ja konstruktiivset diskussiooni äh, Äh, mõne kuu pärast võib-olla tehakse meile juba ka vastavaid ettepanekuid ning ma loodan eelkõige seda, et erinevate liikmesriikide ametnikud käituvad konstruktiivselt. mitmed kõnelesid siin täna ka piiriülese transpordi probleemidest, sanktsioonidest ja samuti räägiti trahvide erinevusest, näiteks Balti riikide ja Prantsusmaa vahel. ja Te rääkisite vajadusest trahve ühtlustada. see tähendab seda, et kui on tegemist rikkumisega, siis äh, tuleb äh, rikkujat karistada ja karistamine on palju olulisem kui karistuste harmoneerimine kui me nüüd kõike soovime ühe korraga ära teha, siis, siis me võib-olla ei jõuagi mingite tulemusteni. seega ja nüüd ähm, kiiresti on vaja meil ka funktsionaalseid äh, õhuruumi osi, kui rääkida õhuruumi jaotamisest, õhutranspordist. Belgial ei ole kindlasti mitte oma õhuruumi osa, vaid meil on üks tervik, kuhu kuuluvad Belgia, Holland ja Luksemburg ja kui, ja niisugune õhuruumi as-, jaotus kindlasti aitab meil paremini õhuruumi hallata, teistes regioonides samuti ma olen täiesti veendunud, et et äh, me tõesti suudame tagada selles osas äh, tõsist edasiminekut järgnevatel kuudel. nüüd äh, reisijate küsimus, reisijate õigus, bussireisijate õigused, pööraksin teie tähelepanu ühele asjale põhimõtteliselt. praegu me peame sellele, et äh, kindlasti on bussiga reisimine Euroopas täna kõige odavam transpordiviis. ja kui me tahame siin tõesti ka seadusandluse paika saada, tuleb leida selline tasakaal, kus äh, reisijate õigused on kõige paremini tagatud, äh, samas ei ohustada tööstust. hinnad tuleb arvesse võtta praegu on siiski raudteed, raudteed need, kes on põhimõtteliselt lennuliiklusega konkurentsis. ja juba ongi minu käest küsitud, miks on reisijate arv suurem bussiliinidel konkurentsivõime on see, mis meil peab olema peamiseks eesmärgiks, kuid lennureisijate õigused, need on rahvusvahelisel tasandil juba täiesti tunnustatud aga me ei saa lubada ennast panna sellisesse olukorda, et kus rahvusvaheline konkurents. et meie jääme sellest konkurentsist välja, sellepärast et me oleme oma ettevõtetele liiga suured nõudmised pannud ja need äh, ettevõtted ei ole enam konkurentsivõimelised kui reeglid on liiga karmid, siis just täpselt see juhtub valge raamat, kõik sellest me kõik juba rääkisime, siseveeteede transpordist ka rääkisime. noh, põhimõtteliselt äh, rääkida veel äh, tänapäevastest küsimustest. Mehhiko laht, loomulikult äh, ma ei tahaks siin avalikku kähmlusesse sattuda keskkonnakolleegiga meretransport, loomulikult see mind puudutab, see aga võib-olla läheb siiski keskkonnaministri portfelli alla. me muidugi peame oma seisukohti kaitsma siis ka see broneerimissüsteem. selle kohta on mul öelda ainult nii palju, et praegu Euroopa Komisjon on seda ettepanekut ette valmistamas, ilmselt äh, lahendatakse see ära Ungari eesistumise ajal millest me siis räägime Äh, Brüžis kakskümmend viis, kakskümmend kuus oktoober toimub meie kohtumine. ja intelligentsed transpordisüsteemid. selles osas ma tõesti arvan, et autosektor hakkab mängima väga olulist rolli, ma olen teiega täiesti nõus. ja ma arvan, et äh, see, mis <laughs> intelligentsete transpordisüsteemide puhul on ära tehtud, on küll suur samm edasi ja meie süsteemist kujuneb palju parem, kui ülejäänud maailmal on. miks see asi on lükatud äh, detsembrisse, no ma üritasin teile seda selgitada transpordiliikidest juba rääkisin, äh, heitkoguste kärpimine sellest ka äh, ma loodan, et valge raamat annab meile võimaluse teha väga tõhusalt tööd. kiiruse ületamine, alkohol, sellest juba rääkisin. ja Saksamaa valitsuse tegevus äh, äh, võtke ühendust oma transpordiministriga nendest küsim-, nendest asjadest, mitte ärge rääkige minuga ja siseveeteedest ma juba ka rääkisin. ja veel, kui lubate. mürast ma räägiksin ka. ma ju ütlesin see on meie tänapäevane reaalsus, aga sellest tuleb ikkagi rääkida. Eurovinjetist ka juba rääkisime korraks veel Galileo ja kõik satelliittehnoloogiasse puutuv. on täiesti selge, et Euroopa süsteem oleks siinkohal teretulnud kahekümne seitsme erineva süsteemi asemel. Marco Polo ka programm veel see on meie prioriteetprojekt, tuleb öelda, et praegu pole küll mitte ühtegi algatust tehtud selles osas, ma võiksin sellest küll rääkida võib-olla komisjoniga, kuid äh, see asi ei ole mõeldav äh, ära lahendada meie eesistumise ajal. tariifid, äh, trahvid erinevates liikmesriikides, sellest ma juba ka rääkisin ja ilmselt me selle asja juurde tagasi ei tule. ma loodan, et ma vastasin nüüd kõikidele küsimustele. suur tänu, härra minister! tõesti, me, see, mis te ütlesite, oli väga huvitav, aga öö, aega meil ei ole ju. mul on üks probleem öö, Ungari äh, arenguminister õpib omal ajal võib-olla sellest. Äh, järgmisena tuleb äh, ette proua Veikmans, aga meil on veel üheksa sõnasoovijat olnud, nii et asi on nüüd, me oleme plindris. ma teen ettepaneku, et fraktsioonide järgi ma annan sõna ja kahe minutiga paluksin piirduda. ühe minutiga oleks veel suurepärane. ja siis äh, võtab lühidalt härra minister äh, kokku. härra Pascual, tehke palun lühidalt. suur tänu, härra esimees, härra minister ma mäletan, et ma mäletan ühte suurepärast filmi mis meenutab mulle ka kõike seda, mida te just käsitlesite. igal juhul soovin teile edu eesistumise ajal, ma loodan, et teie eesistumise aeg saab olema edukas ja et te täidate ka kõik need kohustused, mis te olete nüüd endale võtnud, need on kõik äärmiselt ambitsioonikad. loodan, et te ka ise aru saate, millisesse hädaohtu te ennast panete. meie koordinaator siin on pannud paika kriteeriumid, mida me üsna selgelt tahaksime äh, näha. igal juhul lubage mul juhtida tähelepanu ühele asjaolule. Matteo käsitles väliskulude küsimust ja kulude ühtset jaotamist. see on asi, millega tuleb nõukogus tegelikult tegeleda. seda ei tule vaadata kui võimalust jagada erinevatele riikidele karistusi mingisuguste erinevate küsimuste eest. see, need kulud tuleb ühtselt jagada erinevate, ühtlaselt jagada erinevate liikmesriikide vahele. mis puudutab valget raamatut, siis ma olen nõus härra Groschiga, transpordikomisjon on seda meelt, et valge raamat on käsitlenud neid punkte kõikehõlmavalt. mis puudutab meretransporti, siis see pakub mulle erilist huvi. mitmeaastase paketi raames vastu võetud meetmed ja Euroopa EMSA uued ülesanded, see, me ei saa anda uusi ülesandeid asutusele, kui me neile täiendavat raha ei anna, sest me ei, ma ei saa neid panna midagi tegema, kui me selle eest maksta, kui me selle eest ei ole suutelised maksma. suur tänu teile äh, väga ula-, väga kõikehõlmava sõnavõtu eest ja suur tänu ka selle eest, et leidsite aega kõiki neid küsimusi käsitleda, soovin teile veel kord edu. Ajala Sender. suur tänu, härra esimees. ma tõesti teen väga lühidalt. piiriülese trans-, piiriüleste transpordiküsimuste raportöörina tahaksin korrata veel neid sõnu, mida Belgia minister juba nimetas, ma arvan, et me ei tohiks langeda sellesse lõh-, rõh-, lõksu, mida mõned liikmesriigid rõhutavad, et kui ei ole seadusandlust, siis ei saagi seda teha. meil on tarvis pragmaatilist lähenemist. me peame aitama ja võimaldama nõukogul edasi liikuda ja panema paika paindlikumaid süsteeme, milles me saaksime siis kokku leppida ning nende süsteemide ümbernimetamine, mis meil juba on, oleks tegelikult ka vale lähenemine, sest et siis me anname nõukogule võimaluse kasutada argumente, et kui meil ei ole sobilikku õiguslikku alust, siis me ei saagi mitte midagi teha, see on tegelikult äh, kivi õigustalituse kapsaaeda, sest nemad on ta püüdnud mõningaid asju blokeerida niisiis Belgia eesistumise ajal me näeme, et nähtavuse kindlustamine on oluline ning vahemikuks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend rahastamise kindlustamine on ka oluline prioriteet. me nägime juba vulkaanipurskega et euroopa transpordisüsteemid olid peaaegu kokku varisemas sellepärast et me olime täiesti sõltuvad oma lennujaamadest ja lennuliinidest nüüd on näha et meil on tarvis ka alternatiivseid transpordisüsteeme ning järgmises finantsraamistikus on meil pan- tarvis paika panna sobilikud finantsvahendid nii nagu härra Grosch värd- vä- väitis nii et vahemik kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend oleks selline periood millal mille jooksul Euroopa suudab finantseerida oma transpordialaseid eesmärke ning meil on väga tundlik teema ka piiriäärsed alad äh, kus kõik asjad ei toimi nii lihtsalt üks võimalus mida välja pakkuda on rohelised koridorid mis ei ole rohelised mitte ainult sellepärast et nad on keskkonnasõbralikud aga ka seetõttu et nad annavad täiendavat mobiilsust nendele aladele kus mobiilsus on raskendatud Teie ettekande logistiline lähenemine oli ka suurepärane, loodetavasti töörühm, töörühmad, mis on juba paika pannud, tulevad välja mõningate lahendustega, mis annavad oma panuse logistika parandamisele. mikrofon härra esimehele, palun. härra Sterks, teil on sõna, palun. suur tänu, härra esimees ma tahaksin omalt poolt tänada ka härra ministrit. suur tänu ka selle eest, et enne eesistumist juba te valmistasite seda programmi ette üsna mitme meie komisjoni esindajaga, see oli väga kasulik. ma tõesti loodan, et parlament eh, leiab võimaluse kuidagi komisjonile survet avaldada, et see valge raamat tuleks veel enne detsembrit välja ma saan, kuid üldiselt äh, septembrist detsembrini siis meil õnnestub äh, komisjoni survetada, survestada, kindlasti jõuame lahendustele. Eurovinjeti osas mulle väga meeldis see, mis te ütlesite, see oleks, äh, see on kindlasti meie jaoks huvipakkuv, kuid sihtotstarbelisus on oluline parlamendi jaoks tõhusus on meie jaoks ju kõige olulisem. jätkusuutlikkus, mulle meeldiks, kui äh, raudteede tõhususele rohkem tähelepanu pöörataks. kolmkümmend miljardit äh, antakse ju toetusi Euroopa tasandil, aga mürast rääkides, siin on ka vaja Euroopa abi selleks, sellepärast, et mitte ju kõikides äh, transpordi nii-öelda äh, kõige ras-, äh, kõige tihedama transpordiga kohtades ja olukord üks ja seesama. ja tõesti, raudteed. Teil on teadmisi rohkem kui kõigil, kellelgi meil siin tegemist on tõelise siin riigis ju raudteede euroopaliku võrgustikuga, see võiks olla ka ülejäänud Euroopas ja ma loodan, et just nimelt teie eesistumise ajal on võib-olla teie lähenemine natukene euroopalikum kui seni, meil on Euroopa infrastruktuuridesse rohkem vaja investeerida. suur tänu, proua Ripols loobub sõnasoovist. suur tänu, ma eh, eh, loobun sellepärast, et ma tahan transpordiministrile ka küsimusi esitada, aitäh. suur tänu, härra Kuune ma teen väga lühidalt, äh, härra minister. Te oma märkustes näitasite üles, et äh, Belgia peab äh, need transpordikuumad kartulid lihtsalt üle võtma teistelt eesistujatelt ja nendega midagi ette võtma me näeme seda iga päev, kuidas sisetransport muutub järjest olulisemaks. Teie enda riigis on vaja linnadevahelist liiklust oluliselt parandada. mobiilsus tuleb ka siin parandada, nii et mul on väga hea meel, et te olete Kesk-Euroopa piirkonna kõige olulisemad probleemid võtnud ette. Eurovinjet on väga oluline aga raudteedel me ei ole näinud suurt harmoneeritust, see peaks kindlasti olema teie kes-, huvi keskmes. raudteepaketi ümbersõnastamine, eriti reisijate õiguste osas, on muidugi meie tegevuse äh, keskpunktis. viimane küsimus puudutab eh, regionaalsektori ja transpordisektori ministrite vahelisi vaidlusi seoses investeeringutega. minu meelest sellest kõigest tuleks rääkida, et kooruks välja, millised on tõeliselt sihtala üks piirkonnad. Hispaanias näiteks on sihtala üks ja seal eh, rahade kasutamine infrastruktuuris ühtemoodi Itaalias ja Portugalis ka, aga Kesk-Euroopas teistmoodi. kui me oleme nõus, et vahendid lähevadki peamistele telgedele, siis kujuneb välja suurepärane infrastruktuur. proua Tikau, palun. suur tänu, härra esimees, ma teen väga lühidalt, härra minister, kuivõrd, kuivõrd Donau strateegia on osa Troika programmist, Hispaania, Belgia, Ungari programmis, siis millist priori-, kui suure prioriteedina teie näete seda strateegiat? ja minu teine küsimus. kuidas te kavatsete ära kasutada mm, eelarveperioodi vahekokkuvõtet? selleks, et need liikmesriigid, kes ei ole piisavalt suunanud äh, struktuurifonde infrastruktuurile, võiksid seda teha eelarveperioodi teises perio-, pooles. proua Renner. Äh, jah, härra esimees, mina võin teha tõesti väga lühidalt, arvestades seda, et äh, kell on juba väga palju. seega ma toetan proua Jaala Senderit Äh, liikluseeskirjade rikkumiste osas. me peame tõesti koostööd tegema ja tegelikult koostööd tegema. ja küsimus, kas te olete mõelnud ka gigakuuna-, kuunerite sissetoomisest öö, äh, suurtest liinilahendest, proua Lichtenberger? suur tänu, härra esimees, mul on kolm küsimust. kõigepealt Eurovinjeti kohta. Te olete öelnud, et koorem transpordis ei peaks suurenema, kuid samas räägite väliskulude sissetoomisest. kuidas need kaks asja kavatsete omavahel seostada? väliskulude eest äh, kannavad hoolt liikmesriigid, mitte transpordisektor. nii et ma tõesti ei saa aru, kuidas te need kaks asja kavatseda, kavatsete lepitada, palun vastake mulle. teiseks, Alpi konventsioon ning transpordiprotokoll on, protokoll on veel lahendamata. kas te nüüd võiksite lõpuks pärast kuut aastat selle protokolli lõpule viia, kolmas küsimus, reisijate õigused, te ütlesite, Te rääkisite reisijate õigusest, kuid mulle jälle, mul on mulje, et te näete reisijates äh, kui transpordi takistavaid figuure. kas te arvate? et äh, samasugused reeglid peaksid kehtima siiski kõikidele transpordiliigidele ja mitte jätma välja bussireisijate õigusi, isegi kui raskusi võib-olla selles valdkonnas on rohkem. suur tänu, proua Lichtenberger, viimasena saab sõna ehrgeizige ziele sind ganz schön und gut aber wenn ich mir ihr programm anschaue und. suur tänu teie ambitsioonikad eesmärgid on suurepärased, aga kui ma vaatan teie programmi, siis ma hakkan lausa kartma need, et äh, siin on tõesti liiga palju lubatud, ilma et oleks võimalik nendest lubadustest kinni pidada. Te olete väga positiivsed intelligentsete transpordisüsteemide osas, aga missuguseks ajaks ja milliste komponentidega? ning mis puudutab, kuidas me võiksime parandada, parandada autojuhtide olukorda, mida te sellega teha tahate? härra minister, meil on väike probleem, nimelt äh, asi seisneb selles, et härra, et proua Veikmanns väga kannatlikult ootab meid siin ja ma tahaksin kolleege oma äh, poolt tänada sellest, et nad on olnud teinud nii lühidalt, aga siiski suutsid selle lühikese aja jooksul esitada nii palju küsimusi. nii et võib-olla suudate kuidagi vastata kiiresti, teile esitati umbes kakskümmend küsimust, ärge kõigile vastake äh, eraldi, ma tõesti loodan, et äh, tõsiasi, et te olete meile nii lähedal, võib-olla saate teinekord tulla Ehm, tihti meile külla. Eh, teie programm on tõesti väga rikkalik eh, ja meid huvitab eh, seega väga palju asju selles programmis, kuna seal on väga palju asju kirjas, aga meil on tõesti tõeline probleem, sest et proua minister meid juba ootab annan teile lõppsõnaks äh, nüüd võimaluse, ärge, võimatu vastata kõikidele küsimustele, mis te meile, mis teile esitati, aga tõesti oleks äh, soovitav, kui te tuleksite varsti tagasi. Äh, oluline oleks see debatt lõpule viia. ja tulemas on ju puhkused, võib-olla siis pärast puhkusi tulete tagasi. ja teil on nii mõndagi meile öelda ja me ei osanud ette näha. härra minister, äh, härra esimees. proua Renner esitas mulle siin küsimuse äh, nendest ähm, äh, väga suurtest liinilaevadest või hoopis rääkis ta, millest ta rääkis? Euh, oh, või siiski raskeveokitest? võin vastata teile kirjalikult või tulen tagasi. esimehe soov on seaduseks no aga lõppsõnaks saate ikka aega sest see, mis te ütlesite, oli väga meeliköitev. nagu ma ütlesin sissejuhatuses, ütleb härra minister, et väljakutsed on suured ja soov eh, kuhugi jõuda on umbes eh, sama suur. ma arvan, et eh, me suudame selle edasimineku tagada, kui on piisavalt tagatud koordineeritus nõukogu komisjoni ja parlamendi fraktsioonide vahel, sest ma tõesti arvan, ja see on minu selge veendumus, et kui me tahame ühtset turgu, siis transport hakkab mängima Euroopas väga olulist rolli ning Euroopa ühtsus on võimalik ainult siis, kui selleks on tagatud transpordivõrgud, mis toimivad hästi, aga harmoneeritult, kus kõikidel on võrdsed mängureeglid, kus äh, ühe transpordiliigi puhul ei ole eelised liiga suured teiste ees, ma räägin siin makromajanduslikult, keskkonna kontekstis, ohutusküsimustes me peame jõudma sellisele, sellise olukorrani, et kõik meetmed, mis meie kätes on, toimuvad ühe eesmärgi nimel, me oleme alustanud oma poolaastaga, kuid ma tõesti loodan, et selle poolaasta lõpuks on vähemalt äh, orientatsioon äh, piisavalt hästi paigas ja et me saame rääkida siis äh, rahuldavatest tulemustest ühisturu jaoks, mis on ju majanduse ökoloogilise ja transpordi ja mobiilsuse kontekstis väga oluline Euh, suur tänu, härra minister, äh, selle väga huvitava kohtumise eest, härra minister. Te, nagu te aru saate, meie komisjon kuulab väga põnevalt seda, mida te räägite Pine,, pinevalt seda, mida te räägite. suur tänu. Wer ist da? Bon, voilà, mesdames et messieurs, je sol- daamid ja härrad, paluksin teie tähelepanu. Läheksime edasi meie pärastlõunase ploki teise osa juurde. Alors je, je, je remercie euh, madame ma tahaksin kõigepealt tänada proua Isabella Veikmansi, kes on Belgia transpordiminister härra esimees kutsub korrale saadikuid ja palub äh, eravestlusi äh, kas hääletult pidada või, või saali ustest väljaspool ja jätkab. suur tänu proua transpordiministrile meie kohtumisele tulemast. tegemist on esimese korraga, kus äh, meie kohtume transpordiministriga transpordi eest vastutava komisjonina Lissaboni lepingu alusel ja proua minister, suur tänu teie kannatlikkuse eest, aega meil enam eriti ei ole ja annangi seepärast kohe teile sõna ka. Ja, sehr geehrter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, zuallererst möchte ich President, esimees, kolleegid, esiteks ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et mina ei ole tõesti süüdi selles, et minu kolleeg ei suutnud kõikidele küsimustele vastata, aga ta tuleb ju uuesti teie juurde tagasi ja mina olen siin selleks, et rääkida Belgia prioriteetidest turismialal ning ma toon teile välja need prioriteedid ning Äh, me teie transpordi ja turismikomisjon on tuntud väga dünaamilise töö poolest, see on äärmiselt meeldiv. kas ma tohiksin juhtida tähelepanu sellele, et pärast tänast diskussiooni oleme nii mina kui minu personal teie jaoks kättesaadaval täiendavate küsimuste jaoks nendel samast, samadel teemadel me oleme igati saadaval. ning enne, kui ma hakkan minema, hakkan väga põhjalikult käsitlema turismi prioriteete, siis ma käsitleksin ühte teist teemat, millest te olete ka palju kuulnud, sealhulgas ka siis, kui peaminister oli siin. nimelt turismi erijooned Belgia süst-, süsteemis valitsuses toimuvad muutused, seda ei puuduta, mida me teeme oma turismi vallas, seda on oluline rõhutada, isegi mitte eesistuja, eesistuja töökavas olev ei ole korralikult üle võetud, aga turism on ka väga piirkondlik ja ja kohalik tegevus väga paljud erinevad piirkonnad, muuhulgas ka Brüssel, vastutavad oma turismiküsimuste eest eraldi, nii et siis see programm, mille ma teile esitan, on programm, milles me oleme kolleegidega kokku leppinud ning viimastel valimistel toimunu seda ei muuda. ei, sama minister on jätkuvalt ametis, nii et seda, see on väga oluline teada. kõiki asju tehakse nii, et täituksid teie lootused Belgia eesistumise osas. me panime prioriteedid paika trios Hispaania, Belgia ja Ungari. esimest korda Lissaboni lepingu ajal töötame me trio osana ning siinkohal ma tahaksin tänada Hispaania eesistujat selle olulise töö eest, mis siiamaani on ära tehtud, see on väga oluline turismi vallas loomulikult ei ole olu- ei o- ei ole vaja isegi nimetada, et Lissaboni lepingu sada, artikli sada üheksakümmend viis alusel, mille põhjal me tegutseme, märkame, määrame me ka tulevase turismipoliitika, võttes kasutusse erinevaid võimalusi, erinevaid, kasutades erinevaid meetmeid, lisaks liikmesriikide meetmetele Euroopa turismitööst toetusse kuulub umbes üks koma kaheksa miljonit ettevõtet, peamiselt on need VKE-d ning nad toodavad kokku umbes viis protsenti Euroopa SKT-st. enam kui kümme protsenti on kaudne SKT ning turismisektoris kogu Euroopa Liidus töötab umbes kaksteist protsenti inimestest. töökohtade kasv Eh, turismisektoris ei ole suurem kui teistes tööstussektorites. nii et ma kordaksin veel ükskord, aga minu arust on see oluline, et me peaksime vaatama turismi kui tööstusharu olulisust Euroopa Liidu jaoks ja mida on võimalik teha, võttes Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat üle ka turismivaldkonda. seda on võimalik rakendada mitmetes turismivaldkondades. Euroopa Parlament käsitleb kõiki neid valdkondi, ka turismisektor sai mõjutatud kriisist, see toim-, on jätkuvalt ikka veel tunda, aga õnneks on turism siiski edasi arenemas kiiremini kui teised majandusvaldkonnad. see on samuti väga oluline näitaja, mis näitab, kui tähtis on turism kaks tuhat kakskümmend strateegias. ning siin me näeme ka, et tegu on horisontaalse sektoriga. selle mõju nii kohalikul kui piirkondlikul tasandil erinevates liikmesriikides on väga oluline, kui me räägime konkurentsivõimest siseturul, kui me räägime keskkonnaprobleemidest, kohalikust arengust, siis turismil on kõikides nendes küsimustes väga oluline roll täita, muuhulgas ka, ka tarbijakaitses, niisiis väljakutsed, millega turism on silmitsi nii majanduslikult, sotsiaalselt kui ökoloogiliselt, neid on palju ja Euroopa tasandil peame me edaspidi välja töötama põhjendatud instrumendid, mis võimaldaksid täiendavalt anda oma panuse olukorra parandamisel. Madridis kohtunud riigijuhid ja valitsusjuhid ja riigipead kinnitasid sedasama ning Madridi deklaratsioon võeti vastu ühehäälselt. see kannab nime turismi, vastutustundliku turismimudeli suunas ning liikmesriigid nõustusid panema paika Euroopa tasandil konsolideeritud turismipoliitika, võttes toetades vastutustundlikku ja eetilist äh, turismi nii kes-, keskkonna kui kultuuriliselt jätkusuutlikust aspektist. liikmesriigid on soovitanud, et uued meetmed ning eesmärgistatud lähenemine on olulised turismisektoris, oluline on kasutada uusi tehnoloogiaid ning, ning vahetada omavahel häid tavasid. nimetatud deklaratsioon toetab kõike ülal nimetatud selle deklaratsiooniga ei kitsendata turismi ja selle võimalusi, kuid võetakse selge euroopalik lähenemine. Belgia on väga rahul, et Euroopa Euroopa Komisjon on tulnud välja teatisega ning nimetanud, et Euroopa on üks väga olulise tähtsusega reisisihtkoht, reisisihtkoht. me oleme näinud ka seda, et komisjon on andnud, on võtnud üle mõned soovitused Madriidi deklaratsioonist ning olles kuulanud ära erasektori ning Euroopa ettevõtete föderatsioonid on lisatud sinna deklaratsiooni veel täiendavaid punkte. komisjon on otsustanud parandada konkurentsivõimet ja jätkusuutlikku arengut turismisektoris, pidades silmas Lissaboni leppest tulenevaid üle-euroopalisi või kahepoolseid algatusi selle nimetatud saavut-, asjade saavutamiseks neljas, neljas prioriteetses valdkonnas. esiteks konkurentsivõime turismi valdkonnas, teiseks äh, jätkusuutliku turismi arendamine, kolmandaks Euroopa imago kujundamine kui jätkusuutlik turismi sihtkoht ning turismi kaasamine finantsinstrumentidesse ja poliitikatesse, Euroopa Liidu finantsinstrumentidesse ja poliitikatesse. komisjon ütles, et sellest tegevuskavast peetakse kinni ning seda arutatakse põhjalikult liikmesriikidega ning mis aga on Belgia eesistumise aja peamised prioriteedid, mida me saaksime rakendada, tehes koostööd Hispaaniaga ja komisjoniga. meile on väga oluline, et meil oleksid selged eesmärgid, selge alus tulevaseks turismipoliitikaks nii et meil oleksid olemas eh, üle Euroopa Liidu ülesed täiendavad meetmed, kui toimub esimene turisminõukogu meil ei ole siin küll esimest korda tuli, turismiminister, aga esimest korda toimub mitteametlik turisminõukogu, mis peaks panema peamiselt paika tulevased suunad Euroopa turismipoliitikas. see on meie eesistumise üks peamisi eesmärke ning lisaks sellele toimub novembris Euroopa turismifoorum, mis peaks tegelema samuti selle teemaga. peamised rakendusmeetmed oleksid seal kõne all kuid lisaks sellele tuleks valmistada ette ka pinda meie Ungari kolleegidele, kes on järgmised eesistujad. peamised teemad, mida Belgia soovib käsitleda oma eesistumise ajal. annan teile väga lühikese ülevaate sellest, mis valdkondades me tahaksime edasi areneda äh, üle-euroopalised transpordivõrgud saavad nimetatud kindlasti sellepärast, et on väga oluline näha, kui, kui, kuidas saab jätkusuutlikku turismipoliitikat rakendada selles vallas. jätkusuutlikust turismipoliitikast peaks saama täielik Euroopa Liidu kaubamärk, selles suunas me igal juhul liigume me rõhutame jätkusuutlikkuse kriteeriume, see on väga oluline põhielement, lisaks sellele soovime edendada majandusarengut, aga tahaksime astuda veel sammu edasi, jätkates eelmiste turismipoliitikate eesmärkide täitmist näiteks Eden ja koostöö olemasolevate võrkudega. kultuur ja turism on mõlemad asjad, mida me soovime rõhutada. kultuuril on oma valdkond olemas, aga kultuur saab alati olla ka turismi osa, turismi ja kultuuri on väga lihtne ühendada meil on Euroopas piirkondki, kus väikesel territooriumil on väga palju kultuurilisi väärtusi ja kultuurilisi erinevusi. meie oleme eriti innukad selles vallas, et leida uusi turismiobjekte, mitte nii, et turism jääks ainult pealinnadesse või, või mägedesse. kõikides piirkondades, erinevates regioonides on tõhusaid turismivõimalusi ning nad, need piirkonnad suudavad välja tulla uute mudelitega turismi arendamiseks. just niisugune kultuuriturismi mõt-, tu, ku, kultuuriturismi küsimus on meil uh, on meil mõttes, kui me räägime kultuuripärandist, niisugused kohad nagu näiteks äh, kultuuripealinnad, nendest me peaksime rohkem kasu saama, neid tuleks suuremal määral ära kasutada, siis on teemad, milles me võime ainult alut-, arutelud käi-, käivitada, sest me oma eesistumise aja jooksul ei suuda neid lõpetada, aga me tahaksime arendada heade tavade vahetamist. komisjon on teinud suurepärase ettepaneku, et meil oleks niisuguseks tegevuseks ja niisuguseks tavade vahetamiseks digitaalne platvorm. ja hea tava iseenesest on juba hea näide aga kas me soovime kaasata siin, me võime, soovime sinna ju kaasata ka muid asju, mitte ainult heade tavade vahetamist, kõiki võimalikke võimalusi olukorra parandamiseks ja arendamiseks. meil on tarvis rohkem teadmisi turismis, meil on tarvis äh, infovahetust ja koostööd liikmesriikide vahel ja turismivaldkonnas töötavate inimeste vahel. ning kui kõikide nende hulgast saame korjata välja kõige tõhusamad meetmed, mis ei vaja võib-olla täiendavaid struktuure, aga võib-olla kokkuvõttes aitavad muuta meie turismipoliitikat tõhusamaks. Need on loomulikult meie prioriteedid, aga me soovitame ka liikmesriikidele, et nad mõistaksid, kui oluline on Euroopa turismitööstus väga paljud teist ei kahtle selles, kuid küsimus ei ole mitte ainult lepingulistes mudelites, me tahame näha, et Euroopa turismitööstust tõesti toetatakse ja tunnustatakse kõikides liikmesriikides. oluline on ka, ka promoda erinevaid turismi sihtpunkte. me soovime ennast ka interneti vahendusel paremini tutvustada. turismis on samuti innovatsioon äärmiselt tähtis, mitte äh, sest nagu ma, nagu ma ütlesin, turismi valdkonnas töötavad peamiselt peamiselt VKE-d ja nende jaoks on innovatsioon väga oluline, väga olulise tähtsusega uute tehnoloogiate väljatöötamine ja kasutusele võtmine ja nii edasi. turism on on väga oluline Euroopa identiteedi väljatöötamisel ja paikapanemisel. ma olen juba nimetanud mitmeid võimalusi ja valdkondi, kuidas kulturism on oluline ka Euroopa vaesuse vastu võitlemise aasta raames, siin on oluline vaadata sotsiaalset turismi, mõnedes riikides on sellel pikk traditsioon ning siin oleks põhja, põhjendatud vaadata, mis, mida Euroopa saab selles valdkonnas anda, see on oluline ka meie eesistuja jaoks. nii, nüüd ma olen rääkinud viisteist minutit ja nüüd on meil aruteluks jäänud veel nelikümmend viis minutit. ma tänan teid kuulamast ja ootan huvitavat arutelu ning soovin kuulata teie küsimusi ja kommentaareid cet exposé rapide et euh, comme vous l'avez fait remarquer. suur tänu teie ettekande eest, te pidasite ajast kinni. nüüd annan sõna koordinaatoritele, jällegi kõigepealt härra Mathieu Grosch. suur tänu, härra esimees. ja suur tänu ministrile. minu puhul on tegemist topelt esimese kohtumisega, esimene kord, kui äh, Lissaboni lepingu alusel arutame turismi ning esimest korda on meie ees Belgia saksakeelne minister. esimest korda kohtun äh, turismiministriga Belgiast meie komisjon vastutab mobiilsuse, transpordi ja turismi eest need sektorid annavad tööd üle kahekümne miljoni töötajale. Ehm, Euroopas me teame, et transport on väga oluline, transport ja turism on omavahel väga tihedalt seotud ja tähtis on see, et turismi ja transpordisektorite vahel Euroopas oleksid ka sillad. see on mõlema sektori huvides, mitte ainult majanduslikust seisukohast, vaid tähtis on äh, jätkusuutlik mõlema sektori areng, nii et mõlemad sektorid saaksid üksteist täiendada. Euroopa mitmekesisus, seda te juba nimetasite, aga mitmekesisusel on ka omad probleemid. mõned arvavad, et mitmekesisus tähendab seda, et peab kinni hoidma oma kultuurist ja traditsioonidest ja mitmes, mitte suhtlema teistega. mis te arvate sellest Euroopa tasandil? kui te mägedesse ja rannikule suunduvat turismi vaatlete, kas on veel alternatiive? väga lihtne on rääkida mitmesugustest ideedest, tulla siia transpordi- ja turismikomisjoni ilusate sõnadega, aga siis tekib ikka küsimus, kes selle eest maksab? mismoodi see homme välja hakkab nägema, kuidas need ilusad mõtted ka praktikas realiseeruvad? kuidas saaks äh, mingeid konkreetseid tulemusi tulevikus? meie esimees Simson, kui tema kuulis tööstusturismist räägitavat, siis tema oli küll õnnelik. homne kultuuri ja, ja tööstuspärandi linnade võrgustik oleks turistidele kindlasti suureks huviobjektiks see ei ole mitte ainult positiivne alternatiiv loodusturismile, vaid ka turism on võimalus aidata inimesi, kelle liikumisvõime on piiratud. üle saja kahekümne miljoni inimese ähm, puudutab see teie mõte ning äh, me peame arvestama ka äh, elatustaseme erinevusi Euroopas. ma kujutan ette, et äh, suurepärane oleks näiteks aasta lõpuks kehtestada kahetarni standardid ühtlaselt kõigile Euroopa Liidu vastavatele hotellidele. ma ei tea, kas see on võimalik, aga ma olen täiesti kindel, et järgmise Äh, järgmise mõne kuu jooksul suudate te, äh, proua minister, kindlasti midagi ära teha. nii et ja te võite meie komisjoni toetusele loota. suur tänu, järgmine kõneleja. suur tänu proua minister, kõigepealt sissejuhatuse eest. ütleb härra Elga Trui. arvan, et turism on väga oluline majandusharu. aga meie vastutus turismile oli väga tagasihoidlik siiani. me tegelesime põhiliselt transpordiga, aga nüüd tuleb uusi jõupingutusi teha, turism on siiski väga suur sektor, turismisektoris on palju töökohti ja me soovime, et Euroopa oleks maailmas kõige eelistatum turismi sihtkoht. aga kuidas teha nii, et pa-, kõige paremal moel ära kasutada Euroopa potentsiaali? kuulasin teie märkusi nüüd, kui Lissaboni leping on jõustunud ja turism on prioriteedina ka lepingus kirjas, on tema tähtsus tõusnud. transpordipoliitika kaudu jõuame ikkagi mingit pidi turismi jõud, juurde. olgu siis tegemist reisija õigustega, infrastruktuuri arendamisega või mingi muu küsimusega, mida me arutame meil on vaja palju rohkem koordineerimist. näiteks tuleb algust teha ka info kogumisega, statistika kogumisega, see ei ole sugugi lihtne. muide, äh, mitmed asjad pole Euroopas liikmesriigiti sugugi võrreldavad ühe tähe hotell ei tähenda ühes riigis sugugi sama, mida ta teises riigis tähendab ja seetõttu on meil vaja integreeritud informatsiooni kogu Euroopa Liidu kohta. rohkem tuleb äh, mõelda ka nendele olemasolevatele ettepanekutele. näiteks need, mis puudutavad integreeritud transpordipiletite broneerimissüsteemi me võiksime väga hästi seda süsteemi ära kasutada. viime selle ellu transpordisektoris ja teie turismisektoris, te võite sellest kasu saada. samuti on vaja koordineerida informatsiooni olemasoleva infrastruktuuri kasutamise mahtude võimaluste kohta, nii et äh, hotellid oleksid täidetud, et äh, turistid jõuaksid mööda teid sinna, kuhu nad soovivad, et Euroopa annaks äh, turistile ka lisaväärtuse. me oleme rääkinud siin uutmoodi turismist, näiteks tööstuspärandist, muide kultuurikiht on meil tohutu, maapiirkonnad on põnevad, igasuguseid mõtteid võib siin veel arendada. ja loomulikult võib turismi kvaliteet ka paraneda. kokkuvõtteks usun, et äh, võib hakata rääkima ka teatud kriteeriumide harmoneerimisest, nagu te tegite ettepaneku, näiteks ähm, tähtajad, puuetega inimeste teenindamine, tärnide omistamine hotellidele, see ei ole lihtne. aga vaatame kalendrisse ja käime vähemalt mõtted välja ja püüdleme siis harmoneerimise poole. tahaksin teile soovida eeloleval eesistumisel palju edu. ootan huviga aasta lõpus teatavaks tehtavaid tulemusi. suur tänu ja nüüd proua Maisner. suur tänu. proua minister, mul on väga hea meel teid siin täna näha ja tõesti ausalt öelda, et nüüd kui Lissaboni lepingu järgi on meil ka uus pädevus, peab ütlema, et ähm, Euroopa tasandil polegi kunagi varem tegeldud turismiga. turism on tohutu tööandja, töökohtade arv turismisektoris suureneb veelgi, seetõttu on tähtis turismi hästi hallata. inimestel kindlasti saab olema vaba aega tulevikus rohkem, nad peavad saama võimaluse konstruktiivselt vaba aega kasutada, nende jõukus suureneb ja tähtis on ära kasutada turismisektori maksimaalne potentsiaal, potentsiaal maksimaalselt. muidugi äh, põhiline arusaam puhkusest on ikka see, kui minnakse mere äärde, mõned tahavad sporti teha, aga tegelikult on veel igasuguseid võimalusi minu tutvusringkonnas on küll ähm, inimesi, kes äh, kasutavad erinevaid võimalusi puhkamiseks. me peame need lihtsalt ära kasutama, need võimalused. Euroopa Turismifoorum peab andma äh, või peab tooma esile kõige paremad näited turismist, aga kas teie teate, kunas korraldatakse esimene äh, turismifoorum, millal toimub näiteks esimene nõukogu tasandil esimene turismiministrite kohtumine ja sellise kohtumise foorumi kaudu saame me ka eeskuju näidata teistele, saame näidata, kuidas turism funktsioneerib Euroopas. meil on mitmeid uuenduslikke mõtteid. sotsiaalne turism, sellest te juba rääkisite, see on jällegi väga oluline. mitte ainult sellepärast, et järjest rohkem äh, on neid kodanikke, kelle vahendid on eh, küll kasinad, aga kes soovivad ka puhkusel käia, eh, suureneb puuetega inimeste arv, paljudel ei ole piisavalt aega pikkadeks puhkusteks, eh, hinnad ja aeg, kõike neid annab sobitada. igasuguseid kontseptsioone on võimalik välja töötada, muide minul on igasuguseid mõtteid, aga juba see mõte näiteks tööstus pärandi turismi kohta on väga huvitav. vanad karjäärid muide on äärmiselt huvitavad. Nad võivad kindlasti olla turismiobjektid ja eh, lihtsalt sellised objektid tuleb ellu äratada, tuleb eh, esile tuua vanemaealiste, keskealiste eh, reisimine on oluline. Eh, tähtis on reisida ka näiteks üle Atlandi. Eh, pole vaja mõelda, et noored tahavad ainult kinos käia Harry Potterit vaadata. paljud lapsed on muide huvitatud igasuguste asjade teadasaamisest, õppimisest, kogemisest, turismist. me näeme seda Saksamaalgi paljud eh, inimesed näiteks armastavad puhkusel käia mingite kuulsuste jälgedes, kas jä, käivad mingisuguse kuulsa Euroopa kunstniku jälgedes, uurivad, kuidas ta on kunagi elanud või kirjaniku jälgedes, igasuguseid mõtteid on. nii palju erutavaid mõtteid on regionaalarengu kohta, aga ma pean siin lõpetama, muidu ma äh, jätkan ja jätkan ja ei lõpetagi. lõpetuseks tahaksin ikkagi veel kaks asja lisada. traditsioonilise, traditsiooniline vana eluviis, selle demonstreerimine on, omab kindlasti suurt turismipotentsiaali mina olen pärit Niedersaksenist ja minu kodu lähedal on rahvuspark, ta on nimetatud alates kahe tuhande üheksandast alast, aastast looduskaitsealaks. see piirneb Hollandi ja Taaniga ja muide, see loodusreservaat, looduspark on kasutusel turismis nii, et samas on tagatud ka loodushoid. suur tänu! Äh, suur tänu, härra Kraamer! suur tänu, ütleb härra Kraamer. suur tänu ka selle ettekande eest. me oleme teiega juba üsna mitu korda kohtunud ka Madridis ja on tõsi, et äh, turism võib olla ka laastavaks jõuks. luuakse küll, äh, vabandust, äh, turismisektoris on hõivatud umbes kakskümmend miljonit inimest, kuid kõik ei ole mitte ainult positiivne, näiteks rannikupiirkonnad on tänu turismile mm, osades paikades täiesti laastatud, turism lihtsalt on nendest nii-öelda üle ratsutanud ja on piirkondi, mis on täiesti äh, tänu turistide üleküllusele, neid on võimatu külastada. nüüd aga rääkides täpsemalt, äh, koridor kuusteist ja internetiülene broneerimissüsteem, koridor kuusteist ei puuduta mitte ainult äh, lennundussektorit, oluline on see ka raudteedele ärgem unustagem, et turism on otseselt seotud kliima soojenemisega ja kui me tahame turismi edendada, siis tuleb kindlasti toetust anda ka kliimavastasele, kliima soojenemise vastasele liikumisele turism võib olla oluliseks hoovaks siin, meil peavad olema ka tulevikus järgnevatel põlvkondadel turistina reisida, ilma et nad negatiivselt keskkonna olukorda mõjutaksid. veel kolmkümmend aastat tagasi ei oleks ma endale üldse ette kujutada, et äh, jalgrattaturism äh, üldse leiaks uue hingamise, kuid nüüd me oleme näinud, et iga aasta kakskümmend protsenti tõuseb. härra Rikee muuseas on ka äh, kirglik rattur, ma olen näinud teda jalgratta otsas, ta mitte ainult ei loe nendest asjadest, aga ma olen teda ratta seljas näinud, vaadake talle otsa, te näete kohe, et ta on rattamees jalgrattateed, mida kasutatakse turismi ähm, äh, eesmärgil äh, Norrast kuni Santiago de Compostelale on muuseas palverännaku äh, tee ehitatud, miks? kakskümmend aastat tagasi sai rattaga sõita pikalt ainult mööda kanaleid, sellepärast et see oli piisavalt äh, Äh, siis silemaa, äh, nüüd tahavad inimesed juba midagi enamat, äh, tahavad palverännakule minna jalgrattaga, miks mitte? ja siis äh, Saksamaad läbib näiteks raudse eesriide äh, asupaika järgiv tee üsna palju on selliseid piirkondi Euroopas, kes tänu jalgrattaturismile on äh, äh, uinakust välja tulnud. muidugi mägistes piirkondades on see natukene raske, ega üle Püreneeda äh, ei saa muud kui ainult ekspertjalgratturid kuid on teisi piirkondi, kuhu on juurdepääs rattaga märksa lihtsam. muidugi Püreneedi alpid on natukene raskem. Neid on raske reklaamida jalgrattaturismi sihtkohtadena. jalgratta seljas näeb palju ajalugu. ja tegelikult me täidame eh, sellega mitu eesmärki eh, kliimavõitl-, kliima soojenemise vastane võitlus, jätkusuutlik eh, turism, inimeste tervishoiu parandamine ja regioonide toetamine, mitte ainult suurlinnu nii ei toetata, ega Berliinil ei ole vaja integreeritud äh, Äh, turismiprogrammi Barcelona või Rooma näiteks ka mitte, nad saavad ise omaette hakkama, aga väikesed piirkonnad, kellel on väga raske ennast müüa, saaksid kasu sellistest ühisettevõtmistest, nii et väga huvitavad mõtted. rattaga võib minna ka rongi peale võid sõita kiirrongidega ühest riigist teise, nii et äh, sellised programmid minu meelest äh, väärivad suurt toetust. meil on vaja Euroopa üles seadusandlust, aga selleks, et asjad hakkasid kuhugi liikuma, me ei pea ehitama uusi hotelle, hotelle, mis ei paranda ka näiteks äh, liikumispuuetega inimeste võimalusi. hotellide restruktureerimine on küll keeruline, aga uute hotellide jaoks on meil vaja Euroopa üles teadusandlust, meil on praegu suurepärane võimalus ja soovin teile edu. suur tänu, härra Kraamer. proua minister, vastakem siis esimestele küsimustele ja siis tuleme tagasi juba ja sõna saavad teised kolleegid. ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender Eh, suur tänu, härra esimees. suur tänu kõikidele kõnelejatele, kes, kes sõna võtsid. tänan teid ka küsimuste eest, mida te esitasite. kõigest sellest tuleb väga selgelt välja, et turismi kvaliteet on teile südamelähedane küsimus, härra Kraamer, härra Grosch, proua Maisner, te kõik olete sellest rääkinud turismi kvaliteedist, sellest, kuidas parandada äh, liikumispuudega inimeste võimalusi ja et äh, jätkusuutlik turism on samuti meile suureks võimaluseks praegu. üks asi on täiesti selge, et kui Euroopa Liit äh, asub aktiivselt osalema turismipoliitikas, siis ei lange me kindlasti keskkonnasaaste lõksu on täiesti selge, et Euroopa Liit peab olema aktiivsem, andmaks lisandväärtust keskkonnasõbraliku turismi arendamisel. liikmesriigid võivad täiendada, vabandust, Euroopa Liit võib täiendada liikmesriikide tööd, anda omalt poolt midagi lisaks Euroopa Liitu on vaja selleks, et paika saadaks miinimumstandardid, mida liikmesriigid ei saaks siis rikkuda või millest allapoole ei saaks äh, liikmesriigid oma prioriteete sättida. meil on muidugi vaja keskkonnasõbralikku turismi, aga see peab olema ka sotsiaalses mõttes jätkusuutlik. üsna mitmed teie seast äh, seda ka mainisid ja tekib küsimus, kas seda kõike on võimalik reguleerida kas on võimalik tagada see, et hotell ja, ja muu turismi infrastruktuur läheb ühtsete standardite alla? ei, loomulikult ei ole see võimalik. samas aga võib äh, küll enda käest küsida, et kuidas saada paika sellised mehhanismid, millega on tagatud infovahetus, unustamata seejuures lähimuspõhimõtet kui Euroopa tahab olla kõige olulisem äh, ja kõige suurem turismi sihtkoht maailmas, siis äh, tuleb endale selgeks teha see, mida selle saavutamiseks tuleb ette võtta. omakorda tähendab see see, et tuleb paika panna selline või selline standard, tuleb tagada see, et kõikidel turistidel oleks võrdsed võimalused kui me tahame, et Euroopas oleks tõesti ühtne eesmärk, siis tuleb äh, ühtselt rongiga selle eesmärgi suunas vedada. Euroopa Liit praegu kindlasti ei taha aga äh, kohustuslikku seadusandlust vastu võtta selles osas, tegemist peab olema vabatahtlikkusel põhinev tegutsemine, me peame andma ülevaate nende meetmete kohta, mis on meie kätes ja, ja peame selgeks tegema selle, mida me tahame saavutada. seda kõike arvestades muidugi arutelud on tähtsad. enamus liikmesriike ilmselt seda üldse küsimärgi alla ei seagi. kui Euroopa Liit tahab äh, antud äh, sektoris olla aktiivsem, siis ilmselt liikmesriigid läheksid selle mõttega kaasa kui Euroopa tahab jätkusuutlikumat turismi edendada, siis, siis kindlasti liikmesriigid oleksid sellega nõus ja see on kindlasti positsioon, mida Belgia eesistujariigina tahaks toetada. küsiti ka, et millal toimub turismifoorum, kaheksateist, üheksateist november on vastus. minu eelkäija mm, härra Šupe oleks võinud sellest täpsemalt rääkida aga huvitav on, et äh, me oleme muuseas Malta kolleegidega kokku leppinud, et Euroopa Foorum äh, toimub just nimelt kaksteist, üheksateist november. ja oktoobris toimub Luksemburgis mitteametlik turismiministrite kohtumine. selles osas oleme me siis juba ministritest kolleegidega kokku leppinud. niimoodi näeb olukord välja praegu üritame siis edasi üles ehitada seda, millele on vundament pandud nõukogus, vaatame, millised võimalused kooruvad välja turismifoorumil ja kuidas on võimalik kõiki neid erinevaid nimetatud meetmeid ka rakendada. hea oli kuulda siin mõningaid teist, kes ütlesid, et Euroopa turismipoliitika peab keskenduma just nendele piirkondadele, kus kus äh, olukord on praegu kõige halvem. muidugi selleks tuleb need piirkonnad välja selgitada. keskkonnasõbralik turism on muidugi võtmetähtsusega siin äh, võrgustikud, äh, regioonidele kaasaaitamine, nende piirkondade aitamine, kellel ei ole võib-olla atraktiivseid ähm, Mm, võimalusi pakkuda turistile, näiteks nagu mägised piirkonnad või rannapiirkonnad või, või võib-olla natuke eemal olevad piirkonnad. meie kultuuriline mitmekesisus on kindlasti meie trumpkaardiks. võime välja arendada kas siis tõesti kultuuriradasid või, või äh, korraldada ekskursioone suurte mõtlejate jalajälgedes Euroopa Nõukogu Strasbourgis on ka väga aktiivselt tegelenud nende kultuuripärandi projektidega. kõik see on väga oluline. kas Euroopa regionaalpoliitikal on turismipoliitikas oma roll mängida, sellele ma vastaksin, et jah me oleme regionaalministritega selles osas äh, väga tihedat koostööd teinud, me teame väga hästi, et turism võib aidata regioonide arengule kaasa me võime turismi ära kasutada ka piiriülese töö tegemiseks ja Euroopa struk-, tõukefondid peavad tulevikus mängima väga olulist rolli turismi arengus. seni on see ka nii olnud, aga kui infrastruktuuriprojektid tulevad omal ajal loomisele, siis tõukefonde võib selleks ära kasutada, sellest kõigest saab olema, sellest saab üks oluline teema. turism on muidugi äh, äh, väga lai äh, sektor, äh, paljud teised sektorid on, on sellesse kaasatud. meie ees on tohutu ülesanne linna mobiilsuse tagamiseks, sotsiaalse poliitika alalhoidmiseks Euroopas ja muidugi keskkonnapoliitika. kõik need asjad on otseselt seotud turismiga. nii et veel kord, on väga oluline rõhutada siin seda, et tuleviku transpordipoliitika peab olema välja arendatud järjepidevalt ja kõikehõlmavalt, seda nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriigi tasandil. nii et tuleb eh, edasi arendada kindlasti seda teemat. mulle tundub, et ma vastasin, härra esimees, kõikidele märkustele ja küsimustele, standarditest veel üldiselt eh, me ei räägi siin mitte ainult ju juurdepääsust puuetega inimestele vaid äh, hotellistandarditest laiemalt. hotellide liigitamine on, on, on samuti siia kuuluv teema. me ei peaks Euroopa tasandil hakkama jällegi seda asja mm, reguleerima. ma arvan, et meie tööpõld on piisavalt lai ilma selletagi, aga mm, aruteludesse peaks kindlasti astuma me tahame jõuda ometigi konsensuseni selles osas, et mida tähendab äh, turismi kvaliteet, milline on kvaliteetne turism nii-öelda, seega on standardeid vaja, kuid äh, me tahame kindlasti mõttevahetust pidada selles küsimuses, et äh, Belgia eesistujana saaks edasiminekut tagada, aga veel kord, Euroopa ülest määrust ei ole tulemas selles küsimuses. vaid esitame küsimusi, milliseid meetodeid tuleb kasutada ja kuidas progress tagada näiteid on toodud palju siin. erasektoril on muidugi turismisektoris erakordne roll, kuid nendel on omad kriteeriumid, omad reeglid. liikmesriikidel samuti. standardite osas, mitte ainult assotsiatsioonid või ettevõtted et ei äh, sea neid standardeid paika, liikmesriikides muidugi on seadusandlus olemas, kuid teema on keeruline. ja me peame seda troika <laughs> ka arutama, aga ka horisontaalselt. ja kuulama ära kõik huvigrupid kuid äh, kui me suudame ühe läbirääkimiste laua taha istuda, siis on sellest kasu ilmselt kõikidele ja suurendame niimoodi läbipaistvust Euroopa transpordisektoris ja selle ülesande võtan küll hea meelega enda kanda. meie küll mitte kuidagi ei vastusta arutelusid ja seda ma tahtsin siin täna väga selgelt välja öelda. turismisektor on ise valmis arutelusid pidama, seda ei tohi ka unustada. suur tänu nüüd meie teine küsimuste foorum. meil on kuus sõnavõtusoovi. palun teid piirduda kahe minutiga. sest meie töö on olnud väga tihe. nii et me jõuaksime ikkagi õigel ajal lõpule suur tänu, härra esimees, proua minister, mul on hea meel näha, et teie ees seisavad ambitsioonikad ülesanded Belgia eesistumise ajaks. eriti meeldib mulle, et te soovite kultuurilisele turismile keskenduda, sest et see on austerlastele äärmiselt südamelähedane. meile tundub, et seda liiki turismi on tõesti vaja. oluline on ainult leida õiged sihtmärgid, mis oleks vastuvõetavad kõikidele liikmesriikidele. me oleme nõus kõikide algatustega, millega te välja tulite, oluline on leida õige rahastamine ja oluline küsimus on ka see, kas te püüdlete selle poole, et, et turism saaks eraldi eelarverea või kaasatakse kõik need projektid lihtsalt pilootprojektide alla. kas eelarves saab olema äh, turismi erinevate meetmete jaoks eraldi rida? siis on ka küsimus turismi erinevate liikide kohta. sotsiaalne turism ei pea olema mitte ainus, millele tähelepanu pöörame, meil on tarvis ka õiglast turismi, niisugust õiglast turismi, mis on kasulik kõikidele inimestele, mis on hea nii turistidele kui ka ettevõtlusele. me oleme juba näinud mõningaid püüdlusi selles vallas, aga meil oleks tarvis korralikku Euroopa algatust. ma usun, et seda üleöö ei saavuta, see on väga mitmetahuline projekt, aga kas võiks vaadata seda natuke lähemalt? ja mõelda, mida oleks võimalik muuta ning siis me saame ka näha, kas liikmesriigid soovivad niisuguseid projekte vastu võtta. Need on väga ambitsioonikad, huvitavad projektid. suur tänu, proua Ranner. ja nüüd proua Blackballs suur tänu, härra esimees. suur tänu, härra esimees. on hea meel et ministriga on võimalik arutada nüüd stru turismiküsimusi struktureeritumalt kui varem. ma mõistan, et kahe tuhande seitsmendast aastast alates, kui Portugal oli eesistuja, ei olegi turismi nõukogus käsitletud see eh, ei vasta sugugi liikmesriikide huvile turismi vastu. Teie sõnavõtt oli eh, innustav, aga kirjalikult ei ole ma veel midagi näinud. miks mitte ka nõukogu Belgia eesistumise koduleheküljel ka midagi ette panna? loodan, et seda tehakse ja Ehm, see ei jää lihtsalt ainult ilusaks mõtteks. nüüd ähm, Malta kohtumisest kõneldes, muide, minu jaoks on äh, plaan väga kummaline. iga-aastased turismifoorumid ko-, korraldati varem alati eesistujamaal ja see ole, annaks ka võimaluse regionaalpoliitikat edendada ja eh, eesistujamaad esile tuua, ma ei oleks oodanud, et, et sel aastal korraldab Foorumi Malta. muide, te mainisite mitmeid teemasid, kõik on, vahetult on huvitavad. aga me peame ka mõtlema, kuidas turismi turustada. unustamata piirialade koostööd. mina elan Limburgi äh, regioonis äh, Belgia poolel ja meie äh, sooviksime koostööd teha ka Hollandi poole sama regiooniga või siis piirialadega Saksamaal piiri, piirialase koostöö tõttu on võimalik üksteist paremini tundma õppida. investeeringud ei pea mitte ühte või teise kindlasse regiooni minema, aga minema ka piiriülesesse koostöösse. miks mitte ähm, korraldada ka uurimus, läbi viia uurimus, et välja selgitada, millised on turismisektori äh, kitsaskohad, näiteks viisaprobleemid, mitmed maksud. kõik sellised mittevajalikud takistused ja ma usun, et ka nendega on võimalik eelnevatel, järgnevatel kuudel tegeleda. suur tänu! Laura Pools. proua Jala Sender, palun. suur tänu, härra esimees. mul on väga kahju, et ma vahepeal pidin ära minema, aga mul oli oluline telefonikõne Hispaaniast. kõigepealt ma sooviksin tänada proua ministrit ja proua minister, tere tulemast meie komisjoni. mul on siin artikkel teie fotoga ja siin on öeldud, et teie plaaniks on panna alus äh, koordineeritud turismi tegevusele ning leida sellele ka finantseerimine. ma arvan, et see on suhteliselt julge lähenemine, me oleme juba tükk aega rääkinud sellest, et oleks tarvis ühtset finantsvahendit turismi jaoks, sellest on muudkui räägitud ja räägitud, aga aastaid ja aastaid ei ole see veel võimalikuks saanud nii et mul on tõesti väga hea meel näha et te seda soovite saavutada see on teist väga vapper ja ma olen teiega sajaprotsendiliselt nõus te rääkisite teatisest mis on belgia eesistuja tegu tegutsemise alus. minu arust Euroopal kui sihtkohal on kaks dimensiooni. esiteks me peaksime tegema lihtsamaks eh, liikumispuudega inimestele liikumise siis eh, pensionäridele kes kellel on palju vaba aega aga neil on raske ringi liikuda ja nad soovivad selles valdkonnas tegelikult raha kulutada. turismi turismil on ka mõju nende tervisele kui nad saavad ringi liikuda siis nad on paremas vormis nad on tervemad sellepärast et kui vanadel inimestel pole suurt midagi teha siis nad lõpuks lõpetavad haiglas ja seetõttu on äärmiselt oluline vaadata kuidas me saaksime ka täita ma mitte tipphooajad et kui on just pöörata tähelepanu sellistele inimestele kes on huvitatud kultuurist kes kellel on samas vaba aega keda võibolla huvitab kokandus ja muud niisugused asjad meil on olemas ka lüpsuprogramm aga minu arvates on meil tõesti tarvis ka euroopa sotsiaalturismi programmi nii nagu ütles proua Propols sellised probleemid nagu viisad euroopa turustamine euroopa kui üleilmse sihtpunkti turustamine need vajavad lahendamist olen nõus kõikide nende teemadega ning usun, et meil on tarvis kvaliteedi, ohutuse ja innovatsiooni standardit. meil peaksid olema ka mingid viited ja kaasatud turismi alased professionaalid hispaania on küll turismi sihtpunkt meil on hulk turismikoole ja professionaalseid turismiala töötajaid, aga samas ikkagi on nii, et turismitööstuses võib siiamaani igaüks töötada. mina ei ole sellega nõus, sinna on ka tarvis korralikult välja koolitatud oma ala spetsialiste. nii et kui me räägime äh, gastronoomiast, siis oleme me teinud, me kogu aeg käib teatav konkurents Hispaania ja Prantsusmaa vahel ning kui me rohkem omavahel koostööd teeme selles alas, siis kindlasti saab turism sellest kasu. suur tänu, proua Ayala Sender ja härra suur tänu, härra esimees, tere tulemast, proua minister, väga meeldiv on teiega taas kohtuda. kohtusin teiega Madridis ning seal oli tõesti väga huvitav. ma ei hakka kordama seda, mida kolleegid on juba öelnud. ausalt öeldes olen ma mõelnud, et kriisi ajal võib turism olla just selleks vahendiks, mis aitab kriisist välja tulla ja uuesti paremale järjele jõuda. ma olen igati nõus vastutustundliku ja õiglase turismi mudeliga, samuti ma olen sama meelt, et te olete väga ambitsioonika plaani endale võtnud, siin on väga palju asju, millele ennast pühendada, te vaatate nii töökohti, sotsiaalseid küsimusi, tarbijakaitset, elukvaliteeti, transporti, mobiilsust ning keskkonda. ei midagi rohkem ega vähem, ma minu arust on teie programm tõesti äärmiselt ambitsioonikas. kolmekümnenda juuni teatises sisaldus samuti hulgaliselt ambitsioone, aga Te võtate ka endale väga olulise rolli. Me oleme rääkinud siin harmoneerimisest ja koordineerimisest, aga oluline on silmas pidada ka mitte teie ei ole seda just öelnud, aga art-, lepingu artikkel sada üheksakümmend viis välistab igasuguse harmoneerimise. volinik Tajani rääkis lisandväärtusest ning ei puudutanud eriti lähimusküsimust ning ma arvan, et nüüd tuleks teil leida tasakaal nende kahe asja vahel, sest et see on liikmesriikide huvides ning teil tuleb võidelda turismi arengu eest. see on väga delikaatne valdkond, riiklikud turismiametid soovivad kõike endale jätta, neile tundub, et nad peavad kõikide teiste riikidega konkureerima ning mõnikord on väga keeruline kogu seda turismiareeni ühendada ja luua ühtne turismisüsteem, see on üks äärmiselt keeruline ettevõtmine, aga ma siiski loodan, et see on võimalik ja ma sooviksin teid igati innustada. ma arvan, et see on igati õige aeg selle tegemiseks ning lubage mul veel kord teile iga, igakülgset edu soovida. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin, für Ihre umfassende Einführung in äh, dieses ja hochkomplexe. Suur tänu, härra minister, kõigepealt. Te andsite meile ülevaate väga keerukast valdkonnast sellisest valdkonnast, mis on seotud kodanike reisisoovidega. Euroopa Liit on kasvanud suuremaks, piirid on kaotatud, aga inimestel on vähem aega reisimiseks. kuigi reisimiseks võib-olla ei ole raha juurde tulnud, või võib-olla ei ole kodanikel rohkem raha, aga reisimiseks ikka on turismisektor annab olulise osa meie SKT-st. ja seetõttu ma arvan, et me peaksime räägima ka turismi edendamise finantsraamistikust. raha kindlasti kusagil on, aga nagu te ütlesite, struktuuripoliitika peaks võimaldama meil kasutada raha just seal, kus seda vaja on arendamaks väljas turismi infrastruktuuri. see ei tule kindlasti üllatusena, et äh, turism on nüüd sisse võetud ka Lissaboni lepingusse. inimeste soovi reisida võib ära kasutada üksteise tundmaõppimise lisaks sellele võib ka tur-, turismiobjekte, vaatamisväärsusi külastada, puhata võib hoopis erinevas keskkonnas, arvestades, et turism kui selline on oluline majandustegur, siis ähm, oleks oluline turismi majanduslikku külge arendada kindlasti tuleb silmas pidada ka seda, et turism ei muutuks nii-öelda üheülbaliseks, tööst-, tööstuslikuks ähm, tooteks usun, et turismis on mitmeid allvoole ja praegu arenevad kõik voolud omasoodu. viimastel aastatel on turism näiteks Berliinis, turismimaht suurenenud kahe, kahekümne protsendi võrra aastas, hotellide arv on tohutult kasvanud turism ei puuduta mitte ainult liivaseid liivarandum. kui ähm, turismi sihtkohad muutuvad, siis äh, osades kohtades osasid turismipaiku võib äh, tabada turistide lahkumine. Euroopa töö on seda eh, olukorda analüüsida, analüüsida põhjalikult, kuidas on turism arenenud, millised trendid on tõusuteel, millised langevad. ja lõpuks on tähtis ka transpordi arendamine, sest transport võimaldab meile, meil reisida. interdistsiplinaarseid teemasid peavad käsitlema ka parlamendis mitmed komisjonid. inimesed ei reisi ju mitte ainult üksi, vaid kohtuvad ka erinevatel foorumitel grupikaupa turismi arendamine peab olema seotud ka jätkusuutliku transpordi arenguga ning see on kindlasti üks suur väljakutse Euroopale. suur tänu, proua Tikau. suur tänu, härra esimees, suur tänu, äh, proua minister siin viibimast. ma teen väga lühidalt. tahaksin küsida, kas Belgia jätkab oma eesistumise ajal Hispaania eesistuja e, initsiatiivi sotsiaalturismi alas, alal. Euroopa Komisjon kavatses välja tulla selles vallas mõningate suunistega, mis peaksid reguleerima sotsiaalturismi liikmesriikides. ma tahaksin teada, kas Belgia eesistuja jätab selle, jätkab selle algatusega ja samas kontekstis tahaksin rõhutada asjaolu, et praegu reisivad väga vähesed puuetega inimesed. mitte ma, me ei pea silmas, et nad ühest kohast teise ei liiguks, vaid just nad ei käi mingisugustel turismireisidel ega ja selle tõttu me peaksime mõtlema puuetega inimeste õigustele üldiselt ja see, seda just ka turismiteenuste raames. ja veel üks asi, te viitasite äh, direktiivile, mis käsitleb turismipakette, pakettreise. komisjon lubas, et ta vaatab äh, paketireiside direktiivi uuesti üle, meil toimus täiskogul arutelu, selle arutelu käivitas INCO komisjon ja ma tahaksin küsida, missugused on perspektiivid selles vallas, on teil sellele teemale ka planeeritud mingit aega kulutada Belgia eesistumise ajal, aitäh! Euh, suur tänu, proua Tikau! enne kui ma annan sõna proua ministrile, tahaksin veel paar küsimust lisada. arvan, et see, millest rääkis härra Seller, oli väga huvitav. turism on tõesti läbiv teema, interdistsiplinaarne sek-, teema ja seetõttu on turismipoliitikal ka suur tähtsus sellest tulenebki minu esimene küsimus. kuulasin, mida, millest kõneles proua Jala Center. nimelt ei ole olemas sellist poliitilist instrumenti Euroopa Parlamendis või ka komisjonis või üldse institutsioonides, mis ole, vastaks spetsiifiliselt turismi vajadustele. turismist räägitakse mitmetes äh, asutustes, äh, komisjonis, parlamendis. aga kui tekib võimalus näiteks või, või raha eraldamiseks, siis peame me otsima ikka kusagilt turismi jaoks, kas siis ähm, kalandusfondist või põllumajandusfondist või regionaalarengu fondist. ja mulle tundub, et see on nagu orvule abi kogumine, kunagi ei saa orvu, orvu, orvukene endale midagi uut lubada, peab teiste vana ära kasutama. ja seetõttu oleks võib-olla hea mõte komisjonis ka mingisugune struktuuri, struktureeritud vahendite mm, kogu välja töötada, nii et kultuuri, võib-olla ka näiteks kultuuripoliitika valdkonnas ja teiseks tahaksin küsida, kas Euroopas on ka siseturg ja, ja välisturg eh, turismi mõttes või ei ole? turism, eh, Euroopa turism on ikka ju Euroopa turism e,. aga samas reisimine Hiinasse või Brasiiliasse või USA-sse on hoopis teistsugune kui siseturul reisimine, mida, kuidas teie neid asju näete? kuidas avada turismiturgu. see on seotud ka konkurentsiga ja teistelt õppimisega. samuti oli oluline märkus, mis puudutas koolitust. turismiameti on väga tähtsad, sageli tegelevad turismiga siiski ainult asjaarmastajad, väga asjaarmastajad lausa. võib-olla peaks siin eh, koolitusele kaasa aitama ning eh, lõpuks keskkond, kas turism mõjutab keskkonda, aga võib-olla võiks hoopis keskkond turismi mõjutada. kindlasti on, eh, on vaja rääkida kliimamuutustest, turismist, mägedes, põhjas, merekaldal. ja nüüd ongi kõik, proua minister, nüüd on, saate sõna teie, palun. suur tänu, härra esimees alustan lõpust, sest see tundub olevat kõige lihtsam viis. ja laskun ühtlaselt, ühtlasi sellega seoses mõnedesse punktidesse, mida mainiti juba varem. turism on mõistagi poliitika, mis on väga oluline inimestele siin kojas ja ka mujal. tegemist on struktuuri ja arengupoliitikaga, mis on Euroopa Liidule laiemalt oluline oluliseks on see kujunenud, kuivõrd see on integreeritud Lissaboni lepingusse. kuid kehtib mõistagi lähimuspõhimõte ja ma olen mitu korda välja öelnud siin täna, et tegemist on nii-öelda mitte siduva seadusandluse, siduvat seadusandlust ootav valdkond, vaid vabatahtliku koostöö alusel toimiv ühistegevus. me tahame muidugi olla nii ambitsioonikad kui võimalik oma tegevuses, aga meie jaoks on kõige olulisem debatt ja arutelud. kui me tahame Euroopas siseturul äh, edukat ähm, turismipoliitikat, mis aga on äh, edukas ka väljaspool piire, tuleb äh, prioriteedid paika panna ja kindlasti need peaksid siis oktoobrikuise turismifoorumi lõppjäreldustes olema kirjas. siseturu küsimused on muidugi teistsugused kui eh, piiriülene eh, poliitika. komisjon on oma sõnades olnud siin väga selgesõnaline me ei suuda seda kindlasti saavutada siis ühistegevust läbi hinna, hindade kunstliku allalöömise, kuid äh, suudame saavutada oma eesmärk ainult siis, kui meil on kõrgekvaliteetne jätkusuutlik turism, mis on konkurentsivõimeline ja parem kui kusagil mujal. ja see on ka Euroopa Liidu ministrite kommünikees kirjas, mis Madridis kokku lepiti ja see on meie üldine eesmärk. mõistagi see hõlmab endas ka teisi märkusi. proua, proua Ayala Sender mainis seda. nimelt koolitus ja haridus on väga oluline, mõistagi see on. ja lisaks sellele sotsiaalne aktsepteeritavus läbi koolituse, selles on Euroopa Liidul juba kogemusi küll. turismivaldkonnas võib anda ka täiendkoolitust, näiteks erinevate programmide kaudu. esimehe märkuste kohta vastaksin järgmist finants- ja õigusraamistiku restruktureerimine selleks, et saavutada oma eesmärke või selleks, et komisjon oma eesmärgid saavutaks. see tähendab muidugi seda, et me peame täpselt määratlema, mis on turismi roll ja ütlema ka seda, et otsuste tegemise protsessis tuleb arvestada ka turismi kui ole, olulist sektorit äh, ja turism on seotud ka näiteks tarbijakaitsega, igasuguste tšarterreisidega, reisipakettidega kuidas nüüd meie tegevust paremini ajastada, ma ei saa teile mingeid täpseid kuupaegu, kuupäevi anda, aga kolleeg Manieta äh, on kohtunud juba volinik Redinguga ning äh, paneb praegu kalendrid paika. ja mobiilsuse teema tõstatati siin samuti samuti räägiti struktuurivahendite kasutamisest. on täiesti selge, et need on need valdkonnad, mida tuleb edendada. aga kui me nüüd ütleme, et äh, me tahame kõrgekvaliteetset turismitööstust üles ehitada, mis on ka jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik, siis tuleb need elemendid kõik kaasata, kuid me ei hakka mitte midagi ühtlustama me ei taha, et Euroopa turismitööstus oleks kõik ühenäoline. see ei ole lihtsalt praegu võimalik. väga paljud need, kes on tahtnud kõike ühtlustada, on kaotajaks jäänud me ei taha ju direktiivi luua sellist, mida Euroopa ei taha kultuuriline mitmekesisus äh, on äh, meie äh, suur rikkus, see teeb meist teistest erineva. ja turismitööstus Euroopas ennast ka niimoodi näeb. aga muidugi, millised saavad olema kvaliteedikriteeriumid kuid tuleb leida viis, kuidas seda korralikult teha. Maltal toimus äh, turismifoorum, see võib-olla, äh, toimub Maltal jah, see turismifoorum, see võib olla kummaline, aga, aga nii see on. turismifoorum toimub riigis, kus äh, mis ei ole eesistujariik. Brüsselis ei toimu see sellepärast, et see toimus siin eelmisel aastal. Tšehhi äh, Vabariik nimelt oli nõus sellega, et see toimub pigem siin ja et komisjon korraldab selle. ja meie arvasime, et hea koostöö valdkonnas huvides, kuivõrd meil on tõesti koostöö olnud komisjoni ja Maltaga väga hea, korraldame selle Maltal, meie meelest see küll väga kummaline ei ole, me ei ole mitte mingisugust võimalust käest lasknud, see lihtsalt näitab seda, et Belgia nagu ikka on huvitatud koostööst ja Belgia teeb väga hästi koostööd. ja see on kindlasti ka Turismifoorumi läbivaks jooneks see kõik äh, muidugi rikastab Euroopa poliitikat kõik eh, turismitööstuses tegevad inimesed peavad koostööd tegema selleks, et Euroopa nähtavus väljaspoolt oleks suurem eh,. ja juba ongi ju meil mitmeid algatusi, mida, mida tasub toetada, näiteks Külasta Euroopat, Visit Europe programm, oma kuvandi eh, parandamiseks tuleb tööd teha. tegemist on ju alles turismipoliitika esimeste sammudega ja me peame leidma viisi koostööd teha kuidagi selles valdkonnas. vastutuskoorem on suur, kuid me peame väga selge äh, aluse saama paika, nii nagu ma alguses ütlesin, meie jaoks on kõige olulisem prioriteet turismipoliitikale õige alus saada meil on väga palju mõtteid selle kohta, milline Euroopa turismipoliitika võiks välja näha. sest praegu ajab seda poliitikat peaasjalikult öö, äh, äh, liikmesriigid, vastavalt äh, lõikele sada üheksakümmend viis on meil vaja konsensust, tegemist on vabatahtlike kokkulepetega, aga eesmärgid on meil suured mitte mi- äh, äh, internetilehekülgede kohta meil ei ole otseselt mitte midagi plaanis, äh, me tahame jõuda konkreetsemate plaanideni siis juba oktoobris. ja juba on paar mõtet ka esitatud, et mis võiks olla kirjas lõppjäreldustes mul on väga hea meel, et komisjon on äh, ka meie tööd toetanud, nagu ka parlament. kui inimesed äh, tahavad ka lüpsoprogrammiga, mida ka mainiti, kaugemale minna, siis on nendel selleks vaba valik eesistujariik on huvitatud sotsiaalse turismi edendamisest, me tahame, et ka Euroopa Liit ole, Euroopa Liit oleks sellesse kaasatud, seega me toetame kõikvõimalikke algatusi, mis teatises on välja toodud. meil on omaette programmid kõigidele sihtrühmadele, vanemad inimesed, noored inimesed, puuetega inimesed ja madala sissetulekuga inimesed. Need on need neli valdkonda, mis siis sotsiaalse turismi alla lähevad ja selles osas kokkuleppele jõudmine on väga oluline ja nüüd kõige olulisem parlamendi jaoks ja ministrite jaoks on muidugi raha, äh, kuidas äh, neid suurepäraseid ideid ka ellu rakendada. millised on meie valikuvariandid? Teie hakkate sellest rääkima, kui äh, kavas on ka kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta finantsprognoos ja siis on juba näha, kas äh, on tulemas eraldiseisev eelarverida turismi jaoks. Te ütlesite, et komisjoni teatis oli selles suhtes äh, suhteliselt äh, napisõnaline. selleks on hea põhjus, sellepärast et me räägime turismi edendamisest tänaste instrumentide alusel. juba see on iseenesest saavutus omaette aga realistlikult äh, poliitilisele olukorrale täna vaadates on seega kõik, mis me suudame ilmselt saavutada. kui liikmesriigid juba kord Lissaboni lepingu osas kokku leppisid, siis äh, tuleb tunnistada, et turism täna on Euroopa Liidu pädevusse kuuluv valdkond ja tuleb hakata koostööd tegema liikmesriikidega, selleks on muidugi vaja ka rahasid, aga kui palju või millistest summadest me räägime? selle osa käivad end-, osas käivad endiselt veel vaidlused, aga muud äh, lahendused muidugi läheksid otseselt vastu sellele, mille osas me Lissaboni lepinguga kokku leppisime. meil on vaja kahekümne seitsme liikmesriigi vahel kokkulepet turismisektori nähtavuse suurendamiseks, aitab nüüd, ma arvan, ka. suur tänu, proua minister, selle ähm, ettekande eest, esimese kohtumise eest, teema kindlasti äh, väärib äh, tähelepanu, entusiastlikult suhtume sellesse, aga keeruline teema ka ja te veensite meid. me teame väga hästi, millised on probleemid, strukturaalsed, äh, rahalised, äh, väljamõeldud probleemid, aga teema on äh, perspektiivikas ja kolleegid, mõelge siis järgnevatel nädalatel, puhkusenädalatel turismile ja, ja võib-olla ka praktiliselt lähenete siis sellele oma puhkuse ajal Ehm, ega puhkus ongi ju saadikutel selle jaoks, et ehm, õppida, millised on olukorrad, millised on majutusasutused, kuidas on toidukultuuriga, mis, kuidas on rattaga sõita Euroopas ja nii edasi. suur tänu ja proua minister tänab ka. ja, kuidas see?